kolleegi, grazie, possiamo cominciare i nostri lavori. austatud kolleegid, kui te nüüd saaksite, siis alustame oma koosolekuga. kõigepealt tuleb heaks kiita endise, eelmise koosoleku protokoll. Albertini arvamuse projekti hääletus see puudutas komisjoni rakendusakte seoses artikli üheksa lõige ühega. seda hääletatakse täna enne Atlandi-ülese julgeolekuarhitektuuri arutelu. homme kella üheteistkümnest kaheteistkümneni arutatakse Kirgistani küsimusi selles osaleb Euroopa Liidu Kesk-Aasia eriesindaja härra Pierre Morel ja ma tahaksin teile öelda, et meie päevakorda tuleb veel üks punkt juurde. täna õhtul kell kuus tuleb arutusele üldasjade nõukogu küsimus ja neljateistkümnenda juuni tulemusi kajastab meile Robert Cooper. kui keegi päevakorra vastu ei ole, siis on päevakord vastu võetud. kui vastulauseid pole, siis on ka kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda aprilli ja seitsmeteistkümnenda mai koosolekute protokollid vastu võetud ja nüüd saame asuda härra Peter Faisi teema juurde, tema on Euroopa Liidu eriesindaja Kosovos. In Kosovo e eh, ovviamente abbiamo un vivo interesse per le vol-. loomulikult oleme me kõik huvitatud, kuidas Kosovos läheb doktor Faisi kohalolek langeb kokku meie debatiga ja homme võetakse ka vastu resolutsioon Kosovo kohta, seega äh, meil on hea võimalus täna neid küsimusi arutada. eelmisel kuul toimusid uued arengud, valitsus otsustas äh, reformid vastu võtta, aga äh, reformide elluviimisega on veel probleeme. iseäranis kohtusüsteemi reformiga ning korruptsioonivastase võitlusega. Nendes valdkondades on küll tehtud edusamme, aga mm, need edusammud jäävad tagasihoidlikuks. EULUX aitab politsei ja äh, tollitööd korraldada, aga kohtusüsteem on veelgi oluline ning samuti on vaja kohtu ette tuua sõjakurjategijad ning võrrel-, võidelda korruptsiooni vastu tegemist on olulise ajahetkega. valimised on toimunud siiski rahumeelselt. kuus kuud on valimistest möödas ja nüüd on, nüüd huvitab meid, kuidas detsentraliseerimisprotsess kulgeb. kas äh, kohalikud omavalitsused on juba oma uusi volitusi rakendama hakanud, kas neil on selleks ka kõik ressursid olemas nimetasin ainult paari huvipunkti, aga minu arvates on väga huvitav kõike seda just teie käest kuulda, doktor Fais, palun. suur tänu, härra esimees. austatud väliskomisjoni liikmed mind on juba kolmandat korda kutsutud teie komisjonis sellest ajast, kui mind määrati Euroopa Liidu eriesindajaks Kosovosse kahe, kahe tuhande kaheksanda aasta veebruaris. see näitab, kui oluliseks Euroopa Parlament peab Lääne-Balkani regiooni. usun ka, et Euroopa Parlament annab olulise panuse Euroopa Liidu üldisesse lähenemisse Kosovos äh, suhtes. tahaksin teile anda kogu oma toetuse ja tulevikust kõneldes arvan, et äh, meie ees seisab sündmusterohke periood. Äh, sooviksin alustada ülevaatega põhisündmustest Kosovos nendest, mis on toimunud minu, alates minu viimasest külaskäigust siia. tahaksin rääkida edusammudest ning ka eelseisvatest suurematest väljakutsetest. muidugi ei ole see, see pilt täielik, kui ma ei räägiks Euroopa Liidu rollist. pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus ning kui me kajastaks regiooni dünaamikat, arvestades nõuandvast arv, arvamust, eh, mille avaldas Euroopa Liidu kohus. usun, et eelolev periood ja sündmused vajavad meie suurt tähelepanu, aga samuti on vaja uut perspektiivi regiooni dünaamikale olen regulaarselt kontaktis Euroopa Parlamendi Kosovo raportööriga proua Lunatšekiga. me oleme seadnud sisse infovahetuse ja eh, ma eh, ainult tervitan tema pühendumust sellele temaatikale. Kosovo institutsioonilise ja juriidilise raamistiku ülesehitamine on minu töös strateegiline prioriteet. Kosovo on püsinud rajal päris hästi, välja arvatud mõned häired eelmistel kuudel. oluline on siiski mitte kaotada silmist eh, Kosovo sihti Euroopa suunas. eelmise aasta novembris peeti Kosovos esimesed valimised alates iseseisvuse deklaratsioonist. valimised toimusid kohalikesse assambleedesse ning eh, neid organiseerisid Kosovo ametivõimud ise eh, rahvusvahelise abiga. Eh, need valimised olid eriti tähtsad selleks, et tagada Serbia kogukonna demokraatlik osalus Kosovos. üldiselt on peetud valimisi vastavateks rahvusvahelistele standarditele rahvusvaheliste vaatlejate poolt, aga see toimus ka väikseid intsidente, mida täheldati nüüd esimeste valimiste korraldamise käigus nüüd tahaksin kasutada võimalust, et tänada Euroopa Parlamendi väliskomisjoni positiivse vastuse eest eh, minu kutsele saata valimisvaatlejad Kosovosse. Euroopa Parlamendi kohalolekut hinnati Kosovo ametivõimude poolt kõrgelt eh, ning see kindlasti suurendas eh, valimistulemuste usaldusväärsust seoses äh, vajadusega suurendada läbipaistvust äh, ähm, tegin koostööd ka teiste rahvusvaheliste vaatlejatega ning äh, tulemuseks oli Euroopa ähm, valimisvaatluse võrgustiku loomine. Euroopa Komisjon saatis oma hindamismeeskonna valimisi hindama samuti ja ehm, eh, see oli oluline selleks, et välja tuua alad, kus on veel vajakajäämisi, eh, mida tuleb arutada Kosovo ametivõimudega koos rahvusvaheliste ekspertidega. järgmisel aastal või arvestades ähm, järgmise aasta sündmusi, on see töö väga tähtis ja ma loodan, et see protsess jätkub. valimised äh, sundisid ka valitsuskoalitsiooni järele mõtlema ning äh, muutma oma koosseisu. Äh, loodi Euroopa integratsiooniministri töökoht mul on jäänud mulje, et uus meeskond on toonud kaasa uusi värskeid kogemusi koalitsiooni. see võib osutuda kasulikuks, parandamaks reformide kulgu ning valitsuse kvaliteeti. uutes omavalitsustes on pärast valimisi võimalik nüüd ka serblastel Kosovo ühiskonnas osaleda. Gratsanitsas, Klokot-Verbovatsis ja Vani Lukis ning ka Štrebtse omavalitsuses on juhtivatel kohtadel nüüd Kosovos Serbia kodanikud. Nad saavad nüüd ise oma elu, kohaliku elu üle otsustada linnapead, kohaliku omavalitsuse nõukogud on nüüd paika pandud ning lootusrikas töö on alanud. näiteks Gratsanitsas on uus omavalitsus alustanud juba infrastruktuuritöödega, kaasa arvatud äh, põhimaantee remont just eile pidas Partes uus omavalitsus oma avaistungi, tegelikult see toimus pühapäeval üle kuuekümne kahe protsendi kodanikest oli kohal ja see näitab, et Kosovo-Serbia elanikkond Pardešis on valmis ära kasutama uusi detsentraliseerimisest äh, tulenevaid võimalusi ning nad hindavad äh, põhiseadusliku äh, riigi ülesehitust. demokraatlik riik on koduks kõigile oma kodanikele. Parteši va-, valimised näitavad, et ajad on muutunud, varem tunti Partešit kui äh, paika, kus Pristina UNMIK-iga ko-, koostööd ei tehtud, nüüd on muutunud see kõige aktiivsemaks äh, koostööd tegevaks omavalitsuseks. me elame uues koostöö, me elame uuel koostööperioodil ning äh, koostööväljanikud on valmis ise oma saatusest vastutama. pärast eh, valimisi jääb siiski ka eh, takistusi, mille, millest tuleb üle saada. sageli töötavad teatud Serbia struktuurid paralleelselt Äh, õiguspäraselt valitud struktuuridega, aga on leitud ka teatud äh, koostöövormid, mõnedes omavalitsustes äh, on protsess alles käimas, uutele omavalitsustele on oma om,, omistatud uusi pädevusi, aga alati pole see läinud nii hästi, kui loodeti. vaatamata mitmetele takistustele, kogu protsessi keerukusele, demokraatliku omavalitsussüsteemi loomisel olen mina ikka veendunud, et kohalikud omavalitsused ei ole midagi vähemat kui siiski suur läbimurre elujõulise mitmerahvuselise ühiskonna loomisel. see on aluseks Kosovo serblaste omavalitsusraamistiku loomisele ja samuti eh, oluline protsess laiendamaks kohaliku kogukonna pädevusi. Kosovo poliitilises elus osalemisest tulenevad mitmed eelised ja eh, nüüd kui uute omavalitsuste olukorda hakatakse oluliselt parandama, saavad ka Põhja-Kosovo elanikud uusi võimalusi. usun, et uute sidemete loomine selle kogukonnaga on äärmiselt tähtis. praegune Põhja-Kosovo olukord ei ole veel äh, rahulik olukorda võib iso-, iseloomustada kui stagneerunud poliitilist äh, unustusse jäetud äh, administratsiooni, administratsiooniga mm, omavalitsust. selline olukord ei saa kesta, kui on vaja Euroopa perspektiivi. kõik Kosovo elanikud väärivad äh, sarnaseid elutingimusi, suuremaid väljavaateid jõukusele, heaolule. ma ütlen täiesti selgelt, et Kosovo jääb üldiseks raamistikuks elutingimuste parandamisel. daamid ja härrad, meie lähenemine peab tuginema kahele sambale. esiteks, Kosovo ametivõimud peavad aitama kaasa tõhusate omavalitsuste toimimisele ning teiseks, kõik kogukonnad peavad vabatahtlikult osalema ühiskonna elus, oleneb ta sellest, kus nad elavad. rahvusvahelisel kogukonnal on oma vastutus, et selles, et tuua erinevad osapooled kokku ja selles kontekstis on Euroopa Liidust saanud järjest olulisem tegija. Euroopa Liidu kohalolek tagab selle, et Kosovost on saanud ühine õigusruum ning Euroopa Liit peab oma eesmärke täitma kogu Kosovo territooriumil. tuginedes sellele, toetab Euroopa Liit jätkuvalt õigusriigi põhimõtteid, aitab parandada sotsiaal- ja majanduslikke tingimusi ning kogukondade vahelisi kontakte. kõiki jõupingutusi äh, mõõdavad kohalikud äh, väga tähelepanelikult äh, ning Euroopa Liit on suutnud juba politsei, tolli ja kohtu ametite arengut suutnud toetada samuti olulisi projekte. Euroopa Liidu kohalolek on Euroopa Liidu nähtavust suurendanud, luues Euroopa Liidu maja ja infopunkti Kosovos. suursaadik Gifoni äh, on siis Euroopa Liidu ühiste jõupingutuste eesotsas Kosovos aga nüüd tahaksin rääkida teile Kosovo ametivõimude tööst. Kosovo, Kosovo eh, õigussüsteemi eh, tugevnemine on olnud märkimisväärne, aga siiski on veel institutsioonilisi vajakajäämisi, tööd tehakse. Eh, õigusorganid peaksid tihendama koostööd tagamaks sellest, et seadustest peatakse kinni, et sellest peaksid kinni ka ametivõimud. Kosovo assamblee peab alles ennast paika panema, et täita kõiki ühiskonnas vajalikke funktsioone. ma eh, toetan selle puhul Euroopa Parlamendi toetust ja eh, just tänasel õhtupoolikul on mul au osaneda kolmandal parlamentidevahelisel kohtumisel Euroopa Liidu ja parlamendi eh, ja Kosovo parlamendi vahel. E, mis puudutab Kosovo parlamenti, siis eh, viimasel ajal on nad just käsitlenud õiguslikku raamistikku, mis puudutab nende koostööd Euroopa Liiduga. Kosovo eh, astub kindlameelselt Euroopa suunas ja hindamine, mis on antud edu, eduaruandes möödunud aastal, kattis seda perioodi, kui Kosovo on tunduvalt suurendanud oma reformide poliitilist vastutust ja mis puudutab Euroopa Komisjoni hinnangut, siis ma pean seda õiglaseks. on täiesti selgelt näha, et see on kannustanud ka äh, Eh, Kosovo ametivõime mm, sihipärasemalt töötama. Eh, kohtudes eh, Kosovo juhtidega näen ma seda, et järjest rohkem võetakse endale kohustusi edasiliikumise suunas. kuid me peame siiski tagama, et entusiasm progressi nimel ei asendaks kiirete lahenduste leidmist ja jätkusuutlike lahenduste leidmist pikas perspektiivis on vaja teha seadusandlikku tööd, see peab olema eh, järjepidev. majandusareng Kosovos on nõrk. Kosovo eh, imago on selline, et et eh, vaja on pidevalt juhtida tähelepanu majanduslikele võimalustele, mis seal on. kahjuks eh, praegusel hetkel kogu maailma eh, finantsolukord on takistanud ka edasisi reforme Kosovos majandus- ja rahandusvallas. vaja on pikaajalisi lahendusi. põhiline takistus on see, et vaja on välisinvesteeringuid, on vaja võidelda korruptsiooni vastu, on vaja minna edasi õigusriigi põhimõtete järgimisel. Kosovo võimud äh, on öelnud, et nad on kompromissitult valmis võtma endale juhtrolli nende küsimustega tegelemiseks. on olemas ka positiivseid näiteid. Äh, näiteks on loodud korruptsioonivastase võitluse äh, ametid, aga vaja on minna kaugemale. ainult siis, kui tehakse edusamme selles valdkonnas, muutub Kosovo imago. hiljaaegu Pristina eh, lennujaam privatiseeriti, järgiti õiget protsessi ning see näitab, et Kosovo võib olla rahvusvahelise äri puhul ka partneriks koos mm, ametivõimudega Euroopa Liit ja tema kohalolek Kosovos on pidurdanud korruptsiooni. Euroopa Komisjon ja EULEX vastavalt Kosovo Euroopa agendale on aidanud Kosovo võime tegelemaks äh, institutsionaalsete ja õiguslike küsimustega. eriti äh, puudutab see Kosovo äh, hanke seadusandlust. seal on tehtud suuri edasiminekuid, aga peab siiski ütlema, et korruptsioon, ka kõrgetasemeline korruptsioon, on viimaste sammudega surutud alla. ja see sõnum, mille Euroopa Liit on saatnud, on see, et Eh, mitte keegi ei ole väljaspool seadust ning see on olnud Euroop-, Kosovos väga hästi vastu võetud. Euroopa Liidu imago on paranenud ning ma tahaksin mm, eh, siin tänada kõiki tehtud töö eest. Eh, härra esimees, Euroopa perspektiiv sunnib Kosovot edasi minema. suhted Euroopa Liidu ja Kosovo vahel tugevnevad. Euroopa Liit äh, tugevdab oma reformikoostööd eh, Kosovoga, partnerlus tugevneb. aga kui me vaatame, et Kosovo naabrid eh, sammuvad Euroopa Liidu poole, on selles osas teinud edasi liiku-, edusamme. kui me vaatame Albaaniat, Hertso-, Bosnia-Hertsegoviinat, et nad on sõlminud, et on sõlmitud assotsiatsioonileping näiteks Serbiaga, siis tekib küsimus, kas me ei saaks eh, rohkem ära teha eh, Euroopa, eh, Kosovo Euroopa suunalise liikumise teel Euroopa Liit on näidanud, et nad suudavad eh, kohandada ja muuta oma koostööd Kosovoga ja ma ütleksin järgmist. Eh, varsti pärast seda, kui ma viimast korda teie ees esinesin, avaldas Euroopa Komisjon eh, uurimuse, mille nimi oli Kosovo lähenemine Euroopale ja siin olid ka eh, palju soovitusi, mille ülemkogu detsembris vastu võttis. niisugune mm, koostöö avab uued võimalused integratsiooniks. Eh, siin on kaubandusleping ja viisa liberaliseerimine, kui Kosovo täidab kõik esitatud tingimusi siin on välja toodud mitte ainult eh, mitte ainult Kosovo kohustused, vaid näitab ka, et me võime koostööd Kosovoga laiendada. minu ettepanekul eh, suurendas Euroopa Liit hiljuti oma mm, kohalolekut, eh, toetades eh, Serbia ehm, ortodoksi kirikut ja pandi paika kontaktametnik tema on alustanud väga mitmesuguseid tegevusi selleks, et leida konkreetseid lahendusi kohapeal. ta edendab dialoogi kohalike omavalitsuste ja e, Serbia ortodoksi kiriku vahel. E, hiljutisel e, esinemisel ÜRO-s minister Jarovitš ütles, et Serbiat julgustavad Eh, need esimesed sammud, mida vahendajate abil on saavutatud. Serbia õigeusu eh, kirik on muidugi ka vahendanud eh, oma suhtumist Kosovosse ja need on esimesed sammud. koostöös Euroopa Komisjoniga on tehtud ära hea töö, suhted on väga head ja on just viidud ellu strateegiat vastavalt komisjoni soovitustele. ma nimetasin siin Euroopa Liidu eh, jõupingutusi Põhja-Kosovos. Eh, ma eh, rõhutasin igapäevaelu parandamisel Euroopa Liidu tõhusat tööd ja kui kõik need otsad kokku võtta, kui me räägime siin eh, komisjoni kontaktametnikest, kui me räägime Eurolexist ja nii edasi, siis te leiate, et Euroopa Liit on eh, ennast näidanud Kosovo peamise rahvusvahelise partnerina Kosovo suhtes on Euroopa Liit olnud üksmeelne partner ja töötagem siis koos kõikide Euroopa Liidu tegijatega Kosovos selleks, et eh, parandada Euroopa Liidu eh, avalikku imagot selle nimel, et meie ühistöö oleks sidus ja järjepidev. ei olegi kahtlust et meil on vaja ratsionaliseerida Euroopa Liidu kohalolekut Kosovost, seda on vaja teha ikka ja jälle, me peame mm, olema rohkem eh, silmatorkavamad, me mm, peame olema tõhusad selleks, et niimoodi paranevad meie sidemed Pristiniga, Pristinaga. oluline on see, et Eh, Euroopa Liidu kohalolek, kohalolek toetaks reformiprotsesside kulgu. tulevaseks perioodiks näen ma ühe oma prioriteedina eh, tasakaalu loomist Euroopa eh, kohaloleku ja siis reformiprotsessi kiiruse vahel Kosovos härra esimees, rahvusvaheline kohus peaks väga lähitulevikus andma oma eh, arvamuse, see on siis eh, mm, soovituslik arvamus ja loomulikult mina muidugi ei kommenteeri seda, aga ma siiski arvan, et see suurendab kontakte Kosovo ja Serbia vahel. mina usun, et Belgia ja Pristina peavad kasutama seda võimalust selleks, et lahendada eh, praktilisi mm, probleeme. Euroopa Liidul on väga hea eh, võimalus eh, siin dialoogi edendada, sellepärast et meil on olemas stiimulid, meil on olemas instrumendid, et mõlemad pooled tõepoolest mm, parandaksid jätkuvalt oma suhteid. minu arvates ei ole tegemist võimatu projektiga, sest nii Belgrad kui ka Pristina on öelnud, et nemad on valmis omavaheliste suhete arendamiseks ja hiljaaegu toimus kõrgetasemeline koosolek Sarajevos, see oli väga hästi mm, ette valmistatud, seda tegi Euroopa Liidu eesistujamaa Hispaania ja need, kes seal käisid, nägid, et et, et edasiminek on võimalik. Äh, härra esimees, äh, mina tahaksin lõpetada järgmiste sõnadega. Kosovo liigub edasi ja äh, me selles liikumises, selles kulgemises oleme järjest rohkem seotud Kosovo ja Euroopa Liit. aga ees on väga palju väljakutseid, tekivad ootamatud takistused. Kosovo on suureks väljakutseks Euroopale, aga see on ka üks niisugune võimalus näidata Euroopa edu. on täiesti selge ja seda on olnud näha ka korduvalt, et Euroopa Liit peab Kosovot ja tervet regiooni oma tegevusvaldkonnaks Euroopal on olemas kõik hoovad, eh, majanduslikud, diplomaatilised, tehnilised, selleks, et edu saavutada. ja sama oluline on see, et Euroopal ehm, on pakkuda Kosovole ja tema naabritele väga palju inspiratsiooni. loomulikult eh, ülesanded on tõsised, kuid eh, erinevalt teistest lahetamata küsimustest ütlen mina, et eh, siin eh, on näha positiivseid arenguid. Kosovo võib võtta endale juhtrolli, eh, Euroopa võib endale võtta juhtrolli Kosovost ning näidata, et ta tõepoolest suudab parandada, inspireerida. lugupeetud komisjoni liikmed, ma tänan teid tähelepanu eest ja eh, töötagem siis edasi eh, meie ühise ambitsiooni nimel, et saavutada eh, Kosovos jõukus ja stabiilsus. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna raportöörile eh, mõneks minutiks, aga eh, ma eh, tuletan teile meelde, et me vahetame siin ka arvamusi resolutsiooni osas, mis puudutab Kosovot ja on olnud muudatusettepanekuid. ja osade muudatusettepanekutega on siis raportöör nõustunud. ma annan sõna härra Lunatšekile ning eh, ma ütlen teile, et kui teie võtate sõna, siis palun tehke seda nii lühidalt kui võimalik. härra Lunatšek, palun. Uh, suur tänu. härra esimees, tere tulemast, härra Feist. kõigepealt eh, tahaksin kommenteerida meie eh, koostööd ja tahaksin öelda ka, et teie kolleegid on alati olnud minu äh, Kosovo külastuste puhul mulle suureks abiks. tõesti, härra esimees, me teame, et pärast arutame me ka raportit, resolutsiooni, sellest ma praegu ei räägi, aga äh, ikkagi tahaksin midagi küsida härra Feitilt seoses just äh, praegu peetud sõnavõtuga. kõigepealt suur tänu, et te täiesti selgelt väljendasite seda, et Kosovo on vältimatult Euroopa riik, aga Kosovo edu sõltub ka meist. Te nimetasite EULEX-it, me teame ka, et väga palju edasiminekut on toimunud just korruptsioonivastases võitluses, te nimetasite ka seda, et valitsus toetab seda protsessi jõuliselt kuigi see on ka nende jaoks vahel raske. põhjapiirkonna kohta te rääkisite sellest, mida te olete püüdnud seal ära teha, aga mind huvitab veidi rohkem sealne äh, keeruline sotsiaalmajanduslik olukord, ma tahaksin teada, mida saaks Euroopa Liit ära teha, et majandusolukorda parandada. just selle kaudu saavad inimesed tunda, et mingi edasiminek on toimunud. ma tean seda ise, me oleme kohtunud Serbia kogukonnaga lõunas ja seal on selge, et äh, kui on pühendutud majandusarengule, siis inimesed on äh, huvitatud sellest ja, ja püüavad kaasa aidata sellele protsessile. samuti rääkisite te suhetest Äh, põhjas elavate serb-, serblaste ja Belgradi vahel. pärast rahvusvahelise kohtu otsust, mis see ka ei oleks, milline peaks see äh, suhe Belgradi ja põhjaserblaste vahel olema? kuidas saaks tulevikus tagada seda, et äh, põhjapiirkonna serblasi ja teisi, teistes piirkondades elavaid Kosovo serblasi ei koheldaks erinevalt. kindlasti on Pristinal oma roll, aga mida saaks Euroopa Liit ära teha? ja veel üks asi. Te nimetasite Itaalia saadiku Tšifoonit, kes on eriesindaja Põhjas, ma olen temaga kohtunud, ma tean, et ta teeb head tööd, te nimetasite ka Kreek, Kreeka eh, sideametniku või eh, samuti saadikut, kes tegeleb kultuuriküsimustega ning seal on eh, ka üks Saksa diplomaat, kes aitab kaasa Kosovo telekanalite loomisele. kuidas on asjad arenenud selles valdkonnas, see huvitab mind. ning lõpuks suhted Montenegroga. Kosovol on piiritüli Montenegroga, aga kuidas seda küsimust on püütud lahendada, et ei tekiks ähm, probleeme. Te rääkisite samuti parlamendi kontrolli funktsioonist, et parlament peaks kontrollima valitsust. ma olen ise öö, äh, oma koduriigi parlamendis töötanud ja öö, äh, me kohtume ka koostöögrupi raames täna öö, Kosovo parlamentääridega, kuidas äh, saab see parlament mitte ainult õigusloome protsessis, aga ka näiteks eelarve puhul oma kontrollifunktsiooni täita? see huvitab mind ja äh, härra Kruti otsus see otsus on tehtud, aga te, ta on olnud uurimise all. nüüd on ta otsustanud siiski poliitikast edasi jääda, kuidas see mõjutab Kosovo olukorda? kuidas teie näete seda, seda olukorda praegu, kuidas rahvas sellesse suhtub? ja ma tean ka, et kuigi see ei ole teie otsene ülesanne, ähm, te rääkisite viisa liberali-, režiimi liberaliseerimisest, komisjoniga kõnelustes olen aru saanud, et Euroopa Liit võiks teha rohkem, võib-olla te saaksite siin meie komisjonis rääkida sellest, võib-olla saab Afet, Afet ja Euroopa Parlament oma toetust avaldada viisa liberaliseerimisprotsessile, minu arvates on tähtis praegu dialoogi alustada, mitte ootama jääda, vastasel korral on oht, et Kosovo kodanikud lihtsalt ei tunne, et nad on osa mm, Euroopa Euroopast, neid ei, neid ei kohelda võrdselt Bosnia-Hertsegoviina Albaania kodanikega, kes juba järgmise aasta algusest saavad viisavabaduse. Nad tunnevad ennast eraldatuna ning see on kogu protsessile suureks ohuks. inimesed peaksid siiski uskuma meie ühisesse Euroopa tulevikku. ja veel üks asi, meediavabadus kohalike omavalitsuste valimiste kajastamisel äh, oli siiski väga palju kriitikat meedia suhtes, et äh, teatud äh, ajakirjanikele avaldati survet, ei kajastatud objektiivselt valimisi. see on ju, vaba meedia on ju toimiva demokraatia üks aluseid, samuti kodanikuühiskonna üks tunnusjooni. kas valitsus peab meediat kodanikuühiskonna osaks ja partneriks, et arendada ühiskonda. mitte ainult seda äh, osa meediast, äh, kes toetab valitsust, vaid ka neid, kes on kriitilised. mul on tegelikult väga palju teemasid, mida ma tahaksin tõstatada ja mida arutada teiega, aga meil ei ole aega, ka teised kolleegid soovivad sõna võtta, seega lõpetan siinkohal ja suur tänu, ootan vastuseid, tänan suur tänu, kolleegid. ma palun, et te tõepoolest räägiksite nii vähe kui võimalik, sest muidu ei ole aega vastata. loomulikult raportöör tõstatas väga olulisi punkte, kuid ma palun, tehke lühidalt, härra Posselt eh, suur tänu, härra esimees. ma sooviksin härra Feiti mitte ainult äh, tema väga hästi täidetud töökohustuste eest tänada, vaid ka tema suurepäraselt tehtud töö eest Kosovos. ma sooviksin äh, rääkida väga lühidalt mõningatest äh, punktidest tema ettekandest, ta tuli Eh, välja kahe väga positiivse punktiga, nimelt eh, institutsioonide demokraatlik eh, tugevdamine ja samuti ka, mis puudutab Serbia rahvusvähemist Põhja-Kosovos ja selle olukorda ning negatiivsed olukorrad, nimelt katastrofaalne olukord põhja osas ja keeruline olukord majanduses. ma teeksin sellest kaks järeldust ja kui me hakkame rääkima proua Lunatšeki raportit, siis ma räägin sellest veel nimelt sellest äh, tulenevad kaks punkti, esiteks me vajame kahtlemata äh, seda, et me väldiksime uut staatuse arutelu, sellepärast et kui selline arutelu tuleb, siis sellega me ei lahenda probleeme, vaid me ainult teravdame neid. ja veel üks kommentaar, veelgi vähem me vajame sellist arutelu, mis puudutab jagamise mm, väljavaateid, sellepärast et sellega me ainult destabiliseerime demokraatlikke institutsioone ja samuti me raskendame sellega Serbia rahvusvähemuse integreerimist ähm, riigi rahvuse hulka ning muud, veelgi muudame raskemaks ra äh, majandusliku olukorra. ma sooviksin esitada kaks konkreetset küsimust. esimene küsimus seoses viisa lihtsustamisega. mida tehakse selleks, et võimaldada Albaania või Kosovo töötajatel, kes tulevad Kosovost, et nad saaksid äh, hooajatöötajatena ka Euroopa Liidu liikmesriikides töötada. ja järgmises osas ma äh, an-, toetan proua Lunatšeki, et see ka kiirendaks äh, viisarežiimi lihtsustamist ja see võimaldaks ka ne, nendel kodanikel töötada hooajatöötajatena Euroopa Liidu liikmesriikides. teine küsimus on seotud EULAX-iga. siin paraku ma ei saa olla nii positiivne kui teie, härra Feit. Äh, ma kuulen igalt poolt, et teid tunnustatakse väga ähm, äh, Kosovos ja mul on väga palju Kosovos, Kosovo lastest äh, tuttavaid kuid praegu ma kuulen, et seoses olukorraga põhjaosas ja ka teiste juhtumiga seoses on siiski inimeste usaldusväärsus äh, vähenenud EULAX-i vastu. ja ma sooviksingi teada, kuidas EULAX-i kaudu saaks äh, olukorda parandada, sellepärast et me ei saa lubada seda, et äh, EULAX ähm, saab nii halva maine osaliseks, nagu mõned Euroopa Liidu poolt algatatud projektid. suur tänu! ja nüüd kolleeg Panseri, ka tema on äh, variraportööriks. suur tänu, härra esimees. ma räägin vaid ühe minuti. ma loomulikult tänan meie külalist. tema nagu minagi teab äh, kindlasti seda, et, et äh, Kosovo kehtib Euroopaga liitumise, Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv ainult sellisel juhul, kui ta suudab lahendada probleemid, mis on seotud institutsioonide ülesehitamisega ja ka rahvusvähemuste probleemide lahendamisega. mul pole mingitki kahtlust sellest, kui ma ütlen, et ähm, tõesti edusamme olulistes valdkondades on saavutatud, kui ma käisin Kosovos, siis ma sain rääkida ka teiega ja ka kolleeg Šifoniga, kuid paraku on väga palju puudujääke paraku on väga palju puudujääke veel olulistes valdkondades Kosovos. praegu me ei saa veel arutada Kosovo staatuse küsimuse üle, kuid äh, need puudujäägid äh, võivad äh, väga negatiivset mõju avaldada, kui Kosovo soovib väga kiiresti hakata lähenema Euroopa Liidule ja seetõttu ma sooviksingi teada, et kuidas saame meie ka Kosovo delegatsiooniga oma rolli täita ja ma ei ütle seda jutumärkides, äh, kui ma ütlen, et me peaksime survestama äh, Kosovo ametivõime oma seatud eesmärke saavutama. kuidas me saaksime olla mõjusamad, kuidas me äh, saaksime ka hoida ära poleemika Kosovo tuleviku, Kosovo staatuse tuleviku osas. suur tänu, härra Panseri. ja nüüd saab sõna härra Vaigel, palun suur tänu. ka mina sooviksin äh, tänada härra Feiti selle suurepärase ettekande eest ja ka suurepärase töö eest Kosovos. see on tõesti muljetavaldav, kuidas te olete lähenenud sealsetele probleemidele. ma tean, et te olete võitnud ka kohaliku elanikkonna tunnustuse ja see on äärmiselt oluline selleks, et te saaksite oma töökohustusi ja oma missiooni täita. mina sooviksin küsida vaid kaks lühikest küsimust. milline on teie hinnang diplomaatiliste esinduste tööle Kosovos, kui palju neid on ja kui aktiivsed nad on poliitilises, majanduslikus äh, elus Kosovos? ma tean, et nad teevad päris palju selleks, et stimuleerida ähm, seda positiivset äh, seisukohta ja häälestatust Euroopa Liidu äh, suhtes. ja lühidalt sooviksin ka kommenteerida ühte asja, mina arvan, et ähm, nüüd on aeg käes, mil Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole veel tunnustanud Kosovo iseseisvust, seda teeksid. sellepärast, et see on takistuseks siin on tegu ka psühholoogilise probleemiga äh, Serbia jaoks näiteks ja need äh, Serbias, kes on valmis äh, uue tegelikkusega leppima ja seda tunnustama, siis äh, see julgustaks ka neid Kosovo iseseisvuse tunnustamise poole, suur tänu! suur tänu ja järgmine kõneleja härra Ankurakis kuue nimel. suur tänu! kõigepealt ma sooviksin öelda, et äh, härra Feit kahjuks mind ei esinda. selles mõttes, et ähm, ta rääkis täna niimoodi, justkui me ei teaks, et Kosovos valitseb spetsiifiline režiim. nii et on kahju, et Euroopa Liidu esindaja selliseid põhjendusi toob, aga mida ma sooviksin öelda? meie, siis Euroopa Liit, jääb negatiivsele seisukohale serblaste osas. siin on justkui tegu nagu šantaažiga. mina sooviksin teada, kas on võimalik äh, leida lahendust, leida stabiilsust äh, Kosovos. minu jaoks on Kosovo osa Euroopast, ükskõik mida te arvate jah, Kosovo on osa Euroopast, siin ei ole mitte midagi teha. kas teie arvate, et äh, selleks, et äh, lahendusi leida ja stabiilsust äh, tugevdada, kas te siis ka teate, et Serbias ju tegelikult tugevneb vastuseis meie seisukohtadele? Te ütlesite, et praegu on poliitiline olukord hoopis teistsugune kui kümme-viisteist aastat tagasi, ma olen selles osas äh, nõus, kuid sellegipoolest me peaksime oma seisukohta muutma. inimesed äh, Kosovo põhjaosas peavad äh, arvestama ka liidu finantsvahenditega kuid äh, ka nendega peab tegema koostööd, kui seda ei tehta, siis ei ole põhjaosa jaoks mitte mingisugust tulevikuperspektiivi. edasi. nüüd äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik minu koduriigist äh, paistab, et meil on tegu seal väga suure probleemiga. mida NATO teeb äh, üldse Kosovos? milline vastutusvaldkond tal on? ja ma sooviksin ka EULAX-i kohta suuremat, äh, rohkemat infot. suur tänu ja nüüd anname härra Feitile võimaluse vastata nendele esimestele küsimustele expressions of support. I'd like, I would like to ma tahaksin tänada selle eest, et te toetasite minu raportit, mida ma teile tutvustasin, et te tunnustate minu tööd Kosovos. ma saan aru, et meil on väga vähe aega, sellepärast ma püüan eh, grupeerida küsimusi kõigepealt Kosovo põhjaosas on komisjonil mitmeid projekte, nii nagu proua Lunatšek siin ka ütles, eriti eh, puudutab see infrastruktuuri olukorra parenemist, majandus, sotsiaalsete tingimuste parandamist põhjas elavatel inimestel. siin nimetati ka seda, et eh, valitsus omalt poolt Eh, tegutseb täpselt samade eesmärkide nimel. aga probleem on selles, et eh, meil peab olema parem juurdepääs eh, põhjaosale selleks, et saada paremini aru, mis just konkreetselt on kodanike vajadused. sest et saada üle sellest kohalikust vastuseisust. ma ei taha nüüd ette ennustada, milline siis on rahvusvahelise kohtu otsus, aga selge on see, et tulevikus on vaja leida lahendus, mis ei diskrimineeriks eh, Kosovo elanikke, ei teeks vahet eh, serblaste vahel, kas nad elavad põhjas või kusagil mujal. mulle eh, tundub, et te teate, et on olemas äh, Äh, väga erinevaid ettepanekuid ja mm, üks nendest on see, mis annab unikaalse äh, kaugele ulatuva autonoomia just nimelt sellele kogukonnale. minu arvates saab seda ettepanekut ära kasutada, aga ainult teatud määrani, eh, sest muidu me eh, teeme institutsioonid Kosovos mittefunktsionaalseteks. mina olen leidnud, et diplomaatilised esindused Kosovos on aktiivsed, nad aitavad kaasa e, tööle, mis on vaja teha ning e, ma olen palunud ka saadikuid aadata aidata mind erinevate eh, valdkondade puhul, kus on just nimelt nende konkreetne pädevusvaldkond ja seega näiteks siis Itaalia eh, saadik, keda ma siin nimetasin, siis Kreeka saadik on olnud teatud valdkondades ehm, tege-, tegusad, siis eh, Saksa saadik on aidanud eh, serbiakeelsete meediakanalite loomisel. ma ei saa siin praegu tuua teile konkreetseid näiteid, aga igatahes tema töö edeneb üsna hästi. ja just nimelt niisugustes valdkondades saame me aidata Kosovo-Serbia kogukonda, et nende eh, kogukond toimiks. ma tahaksin nimetada ka Briti saadikut, sest tema äh, Äh, väga aktiivselt edendas kontaktne äh, Belgradiga. oluline äh, on just nimelt koostöö Belgiaga selleks, et protsesse edendada just nimelt töötajate osas, mis nüüd eh, räägiks ka natukene Montenegro eh, piiri küsimusest. siin ma ei eh, pööraks selle peale liigset tähelepanu ja see ei ole ka väga oluline, kuid siiski see viitab sellele, et mõlemal pool piiri äh, Eh, tuleb kokku leppida täpselt selles osas, milline või kus on piir, et piir korralikult ära märgistada ning eh, me saame selles osas aidata eh, Kosovo ametivõime. ma rääkisin ka Kosovo parlamendi suhtelisest nõrkusest, kui nad täidavad oma demokraatlikke kohustusi ja täna pärastlõunal on just võimalus arutada seda nii parlamendiliikmete kui ka spiikeriga, aga see on niisugune valdkond, kus võiks rohkem ära teha. ja ma ütleksin veel ka seda, et mida rohkem nende parlament eh, muutub eh, professionaalseks oma kontrollifunktsioonis, eh, seda kiiremini me saame vähendada rahvusvahelise kogukonna rolli. nii et ma näen siin väga selget sidet. E, rahvusvaheline kogukond just peab aitama kaasa institutsioonide loomisele, e, tugevdamisele mm, Kosovos. nüüd, mis puudutab seda kurdi juhtumit, siis ma arvan, et tegemist on õigusriigi küsimusega, aga härra Köti on äh, Eh, näidanud üles huvi osalemaks poliitilises protsessis ja seda peaks tervitama. nüüd viisa liberaliseerimine. Eh, asi on praegusel hetkel volinike Fülleri ja Wallströmi käes eh, ja nad kohtusid Kosovo peaministriga, tuletades meelde, millised on prioriteedid tema töös selleks, et eh, viisa liberaliseerimise tingimused saaksid täidetud. Eh, küsimus ei ole selles, et anda välja biomeetrilisi passe. oluline on see, et oleks korralik tagasivõtmise süsteem ja just nimelt eh, selle kallal ametivõimud praegusel hetkel töötavadki loomulikult on oluline, et Kosovo kodanikud ei tunneks, et neid käsitletakse teistmoodi, et nendesse suhtutakse teistmoodi kui kodanikesse teistest Balkani osadest, aga siiski oluline on see, et tehnilised tingimused oleksid täidetud ja ma ei oska teile praegu öelda ja ma ei tahakski öelda mingisugust konkreetset aega, eh, millal ehm, viisarežiimi liberaliseerimine toimuma saab. nüüd EULAX-ist. minu arvamus on teine. mulle tundub, et need sammud, mida EULAX on astunud korruptsioonivastases võitlemises, on tugevdanud moraali ja motivatsiooni Kosovos. ja see on tugevdanud ka Euroopa Liidu missiooni eh, usaldusväärsust, aga oluline on see, et me saavutaksime järgmisi tulemusi just nimelt seal, kus vaja, et inimesed võetakse vastutusele, kui vaja ja mulle tundub, et prokurörid teevad väga tänuväärset tööd. Nad eh, töötavad tõsiselt. kui Euleks asustati, siis eh, kõigepealt tegeldi selle tegemata jäänud, varasemalt tegemata jäänud tööga aga nüüd, kui te vaatate praegust perioodi ja kui te vaatate nüüd tulevikku kusagil aasta perspektiivis, siis eh, saavutatakse ka konkreetseid tulemusi. ma tervitan seda tegemist on olulise tööga, tegemist on õigel ajal tehtud tööga, sest institutsioonid on tugevnenud ning nad elavad nüüd üle sellise šoki, mida eh, tähendab korruptsioonivastane töö, see tähendab ka eh, korrumpeerunud poliitikute vastutusele võtmist ja mulle tundub, et järgmisel aastal äh, Eh, siis, kui on üldvalimised, on väga hea, et selleks ajaks eh, oleks eh, Euleksi töö tehtud just nimelt niisuguste väga kõrgetasemeliste juhtumite puhul. siis ma pean valmistama pettumust nendele, kes küsisid veel lisaküsimusi, kuid eh, meil lihtsalt ei ole aega, ma teen nüüd praegu pausi ja kuulan ära järgmised küsimused. <laughs> suur tänu, eh, nüüd eh, sõna härra Boža ja siis Tala, Laki ja Pila. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka härra eriesindajale, et Äh, te olete siia tulnud, toetan enamust, millest te rääkisite, iseäranis äh, seda äh, euro, vajadust Euroopa Liidul kaasa rääkida Kosovo arengus, ma olen juba üle kuuekümne korra käinud Kosovos ja ma nõustun ka kolleeg, kolleeg Posseltiga, kes ütles, et meie kohalolek peab olema ratsionaalne, pragmaatiline ja kõigile kosovlastele ka eh, nähtav eh, ja et meie huvid ei põrkuks sunmikiga. Eh, tahaksin muidugi toonitada, et korruptsioon on jätkuvalt Kosovole ja kogu Balkanile suur probleem me võime seetõttu ainult tervitada viimaseid arenguid organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses äh, tahaksin lihtsalt ähm, äh, öelda, et kui mingisugune spekulatsioon, meedia, mingisugune plekk äh, ähvardab äh, uurimistulemusi ja meie tööd ja kui selliseid kommentaare tehakse, siis see võib äh, ka meie töö usaldusväärsust ohustada, seega äh, peab rõhutama, et äh, prokurörid peavad siiski oma tööd tegema, kahekümne kaheksandal aprillil oli üks haarang muide, aga ühtegi süüdistust ei ole pärast kuu aja möödumist ikka veel äh, esitatud, seega minu meelest tuleb jätkata oma nõudmiste esitamist ja jõu, jõulist äh, kaasarääkimist. tänan. kolleeg Taaler. suur tänu, härra esimees. härra Feits, ka mina sooviksin teid õnnitleda teie töö puhul, hästi tehtud töö puhul Kosovos. me peame olema teadlikud sellest, et Kosovo oli ja on, jääb suureks probleemiks. Kosovo on tekkinud peale endise Jugoslaavia lagus, lagunemist ja kõik probleemid tulenevad sellest me, muidugi on loomulikult füüsilist vägivalda ja igasuguseid muid äh, probleeme suudetud lahendada viimastel aastatel suurel määral ja me peame seda edusammu tervitama. sooviksin küsida äh, viisarežiimi lihtsustamise kohta. siin on viimastel aastatel väga olulisi arenguid toim-, toimunud ning on, me oleme näinud, et äh, Serbia, Bosnia-Hertsegoviina ja Makedoonia on suutnud suutnud äh, väga kiireid edusamme saavutada ja viisarežiimi lihtsustamine näitab, et riigil on äh, väga selged äh, kriteeriumid, mida riik peab täitma. ja ma leian, et Kosovo peaks samuti tegema kõik selleks, et oma kodanike elutingimusi parandada kas teie arvate samuti, et oleks hädavajalik äh, komisjoni ja nõukogu vastavatele spetsialistidele soovitada, et et viisa lihtsustamise režiim äh, kehtestatakse, protsess ei ei toimu küll nii kiiresti kui varasemate riikide puhul nagu Serbia, Bosnia-Hertsegoviina ja Makedoonia. aga sellegipoolest äh, ma arvan, et äh, viisade, viisarežiimi lihtsustamine kindlasti parandaks äh, kosovlaste elutingimusi. veel üks asi, millest ma sooviksin rääkida. ma sooviksin kõikidele meile panna südamele, et kui oluline on säilitada Kosovo kultuurilist religioosset pärandit. me peame olema teadlikud sellest, et siin on tegu ka psühholoogilises mõttes äärmiselt olulise küsimusega. see avaldab väga suurt mõju ka äh, suhetele eh, serblastele serblaste ja kosovolaste vahel, mitte ainult Kosovo serblastele, vaid ka Serbia serblastele. nii et ma loodan, et te ka nendele küsimustele suudate vastata, suur tänu. suur teen ja eh, suur tänu ja nüüd kolleeg Arlaki. Eh, about... suur tänu ka mina olen õnnelik nende heade uudiste üle, mida te tõite Kosovost. kuid nendest headest uudistest ei piisa meile selleks, et näha, et Kosovo tõesti saab väga hästi ja kiiresti integreeritud Euroopa Liitu sellepärast, et me peame vaatama täpsemalt ka neid probleeme, mis on Kosovos juba pikaajalised. ma saan aru, et nende, nende lahendamine ei ole mitte teie vastutusalas, vaid Euroopa Liidu kohustus. ja need probleemid võivad meile veel vägagi palju kibedaid äh, muresid tekitada ähm,. rahapesu, organiseeritud kuritegevus, inimkaubandus, need on kuritegevusliigid, mis endiselt domineerivad riiki. meil oleks vaja palju paremat strateegiat nende kuritegevusvormidega võitlemiseks. vägivallane võitlus, kuritegevuse vastane võitlus, samuti õigusriigi äh, tugevdamine on oluline. kuritegu, kõik need kuriteovõimud, äh, vormid on väga suureks ohuks ja kui neid probleeme ei suudeta lahendada, siis me ei suuda ka ette ennustada, milline saab olema tulevik. EULEX-il peab olema strateegia selleks, et lahendada Kosovo tõelisi probleeme, millest, mida ma juba mainisin ning see peaks olema ka Euroopa Liidu strateegia tuumikuks, kui me soovime näha Kosovot Euroopa Liidu äh, liikmena ja mitte ähm, kui ohtu Euroopa Liidule. suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg Lohpiiler. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka härra Feitile selle väga üksikasjaliku ettekande eest, te rääkisite edusammudest, aga ka väga keerulisest majanduslikust olukorrast ja minu küsimus teile on seotud sealsete romidega, eriti mis puudutab romi põgenikke Äh, eriti neid romisid, kes olid juba, äh, olid toodud Euroopa Liitu ja nüüd pidid äh, sunniviisiliselt tagasi pöörduma. ma olen kuulnud, et nende sunniviisiliselt tagasi viidud põgenike laste õigused pole kaitstud, nad ei saa koolis käia, kuigi koolikohustus on olemas, samuti nende elutingimused on täiesti katastroofilised ja majanduslik olukord, seda te juba rääkisite, et see on äärmiselt keeruline. ma olen sellega täiesti nõus romidel on äh, praktiliselt võimatu leida tööd. sellises olukorras on nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid aga otsustanud, et sunniviisiliselt viiakse romid nende koduriiki tagasi. Ähm, näiteks minu koduriigis Saksamaalt viidi tagasi seitse, äh, tuhat seitsesada romi, nii et ma sooviksingi teada, mil-, äh, milline on teie arvamus selle rahvusvähemuse tuleviku kohta ja milline on teie arvamus nende olukorrast ja, ja nende sunniviisilisest tagasiviimisest? suur tänu Eh, suur tänu. ja nüüd kolleeg Kukan. ja siis kolleeg Munits. suur tänu. kõneleja kaotas mikrofoni härra Feidi raport oli väga põhjalik ja sellepärast on mul ainult üks küsimus ning see puudutab ka korruptsiooni. see on tõepoolest kõige tähtsam küsimus paljudes maades, kaasa arvatud Kosovos, aga mulle tundub, et Kosovos, kui me tahame üldse edasi minna selle küsimuse lahendamisel, siis peavad eh, seal mängima oma rolli kõik rahvusvahelised tegijad, nad peaksid seda tegema käsikäes, sest kui nad käsikäes ei tegutse, on see eh, halb märk eh, valitsusele. minul on niisugune informatsioon, et selles küsimuses on olukord ideaalist väga kaugel, kas te tahaksite seda kommenteerida? kolleeg Muunits. kolleeg Muunits. suur tänu. nii nagu kolleegid siin ütlesid, meil ei ole vaja arutada sellel teemal, kas eh, Kosovo on tunnustatud riik või mitte, aga meil on vaja tunnustada seda, et tähendab, kui me räägime sellest, kas Kosovo eh, täidab kõiki tingimusi või mitte, eh, siis eh, jutt ei ole sellest, me peame olema realistid. Kosovo tulevik sõltub heanaaberlikest suhetest ning ma tõepoolest loodan, et rahvusvahelist kohut saab kasutada selleks, et edendada dialoogi kõikide osapooltega sest eh, Euroopa Liit peab lähtuma sellest, et rahvusvaheline kohus on ainukene õiguline eh, element, mis võib olukorda muuta. nüüd ma annan eh, vastamiseks sõna eriesindajale pärast seda küsimuste vooru. ma olen täiesti nõus härra Donžoniga, et Eh, poliitiline vahelesegamine korruptsioonivastases võitluses on oluline. mina omalt poolt olen rääkinud nüüd poliitilistest mõjudest, mis asjal võivad olla. ma olen öelnud, et demokraatia puhul, kui minister või mingi kõrgetasemeline poliitik, kellel on ametlik funktsioon ja tema on langenud kahtluse alla tõsises kuriteos ja kui ta võetakse vastutusele, siis eh, peab ta eh, oma kohalt tagasi astuma, vähemalt meie maa riikides juhtub nii. Eh, kui nüüd selgub, et kohtus ta õigeks mõistetakse, siis loomulikult on võimalus, et esimene inimene läheb tagasi oma vastutusalasse, aga mulle tundub, et tegemist on küsimusega, mis eh, peaks jõudma kohale ka eh, kosovolastele. ja ma panin tähele ka seda, et on tehtud avaldusi Kosovo ametnike poolt mis ähm, võib tekitada vastakaid arusaamisi meie maal, see on lihtsalt võimude lahususe küsimus. Äh, näiteks ähm, on ju kombeks see, et valitsus asu-, valitsuse liikmed ei kommenteeri õigussüsteemi tööd, kohtusüsteemi tööd, aga niimoodi on olnud Kosovos viisa liberaliseerimise kohta ei saa ma enam midagi lisada, ma juba sellele vastasin mm, enne. ja ma tõepoolest ei tahaks siin mm, öelda midagi sellist, mis eh, segaks volinike tööd järgmise küsimuse esitajatega, esitajaga oleme me kohtunud varem, ma tean, et olete äärmiselt kompetentne kuritegevuse äh, vastases võitluses. asjad on natukene muutunud äh, sellest hetkest peale, kui hakkas tööle EULEX. aga protsess on olnud väga pikk on olemas strateegia, võib-olla see strateegia ei ole väga selgesti arusaadav, aga meil on mandaat ja meil on olemas ka ajaline raamistik mandaadi elluviimiseks. Eh, Kosovo tahab liikuda Euroopa Liidu suunas nii et, et kõike seda tuleb vaadata õiges järjestuses, ajalises raamistikus selge, selleks, et tekiks loogiline tervik. Euleksi tegevus on tervitatav. loomulikult on palju veel teha, aga ma arvan, et me ei peaks ehm, üle dramatiseerima Kosovo olukorda. Teil on kahtlemata õigus, et Eh, on veel eh, palju varjatud probleeme, millega tegeleda, aga mina olen saanud julgust eh, EULEX-i missiooni liikmete pühendumusest, nende professionaalsusest ning teiselt poolt julgustab mind ka valitsuse püüe töötada koos EULEX-iga mulle tundub, et valitsus teab täiesti äh, selgelt, et kui nad ei astu samme, siis kogu nende äh, progress peatub ning äh, mul on väga hea meel, et Euroopa Liidul on niisugune hoob, mida nad ka täiel määral ära kasutavad. mis nüüd puudutab mustlasi, siis siis eh, ma ei tahaks siin hakata midagi ütlema liikmesriikide kohta, kes eh, saadavad mustlasid tagasi, sellepärast et eh, mustlaste olukord on ehm, teatud määral vastuvõtmatu, üleüldiselt väga ebamugav. me töötame koos komisjoniga, on projekt, millega asustatakse ümber äh, mustlasi nendest äh, saastatud aladelt. ja me äh, loomulikult mõistame, et on vaja astuda edasisi samme korruptsioonivastases võitluses. suur tänu, lõpetuseks saavad sõna veel neli kolleegi, Jacqueline, Howitt, Nikolai ja Komas ja ma tõesti paluksin, et te väga lühidalt teeksite. moment. Intanto prego, prego di eh, la collega Schlöf. kolleeg Schlöfin, palun. suur tänu. härra Riisindaja, mul on teile kaks küsimust. me teame, et Kosovo oli eelmise põlvkonna vältel demograafilise plahvatuse paik, see on see, eh, nüüd seotud ka praeguse kõrge tööpuudusega, millised arengud toimuvad seal praegu? teiseks, milline osa kosovlastest elab väljaspool Kosovot, Kosovo diasporaas ja millised suhted on neil koduriigiga? tänan. kolleeg Howitt suur tänu, mul on kolm küsimust. kuulasin Rafeisi ja suur tänu teile. Teil on Euroopas võib-olla kõige keerulisem ja võib-olla ka kõige vastutusrikkam töö. Te rääkisite üksikasjaliselt juba Serbia kogukonna kaitsmisest Kosovos, aga Ahtisaari plaaniga seoses, kui kaugele on jõutud selle tööga? mis on teie hinnang? teiseks kuulasin ära teie ähm, Euroopa Kohtu nõuandva arvamuse avalduse, aga äh, milline on kohalike elanike suhtumine sellesse ning EULEX, kui selle tagasi vaadata, kuidas on toimunud äh, pädevuste üleandmine EULEX-ile, kas see on olnud edukas? suur tänu. kolleeg Nikolai, suur tänu. mina ei ole nii optimistlik kui teie. isiklikult arvan, et äh, me peame rääkima siiski läbikukkunud riigist, mitte riigist kui sellisest minu erihuvi puudutab äh, kohtusüsteemi ja äh, ma tahaksin teada, kas serblased on kohtureformis samuti esindatud ja teine küsimus puudutab õigeusku kirikut. sõja käigus purustati mitmed kirikud. nüüd on serblastel õig-, õigus äh, oma kirikus küll teenistusi pidada, aga kus nad seda teevad, milline on olukord? kolleeg Koomes, palun. tere tulemast taas, härra Feiss, meie komisjoni. nüüd tahaksin küsida teie käest seoses teie mandaadiga ja Euroopa, EULEX-i mandaadiga, kuidas te saate kaasa lüüa korruptsioonivastases võitluses, haldusaparaadi ülesehituses, aga teil ei ole mandaati majanduse ülesehitamiseks, mis tegelikult äh, on ju ainus võimalus tööpuuduse vastu võitlemiseks, korruptsioonivastaseks võitluseks. milliseid paranemisi võib selles valdkonnas näha? selle asemel, et ainult energiat tarbida, võiks koostööhoiuga tarnida eh, naabritele energiat, kas midagi on muutumas praegusel hetkel, kas midagi toimub näiteks põllumajanduse arengus, kuidas majandus areneb üldse ja kes selle, kes selle eest vastutab Euroopa Liidu poolt? tänan. ja nüüd kaks sõnasoovi veel, palun. ma nüüd äh, vabandan, et ma, äh, e-, et te mind alles nüüd nägite, aga tegelikult ma palusin sõna juba alguses. aga seda juhtub ikka, kõigepealt pärast Haagi kohtu otsuseid on ikka veel haldusjaotus segane. ma olen näinud muide ühte deklaratsiooni, mis oli väga optimistlik, kus öeldi, et kohtuotsus äh, on meeltmööda nii Belgradile kui ka Kosovole, aga mina olen küll kaugel sellest, et ma usuksin, et mõlemad pooled äh, rahuldatud saavad kohtuotsuse puhul see oli minu kommentaar ning teiseks sooviksin teada, kuidas te näete mitmerahvuselise demokraatia arengut arvestades põhjaosa serblaste olukorda ning vähemuste staatust üldse. suur tänu! suur tänu, Katšin! suur tänu, härra esimees. härra Feist, ma tahaksin ka teid tänada suure töö eest, mis teie meie eest teete ja kõigi nende saavutuste eest, milleni te olete jõudnud. ja veel jõuate, aga nüüd tahaksin rääkida sellest, kuidas on serblased jagatud Kosovos. Äh, osad on põhjas, osad on lõunas, aga sama olu, samas olukorras elavad ka teised vähemused, Äh, ja seetõttu arvan, et praegusel ajahetkel on palju olulisem Mitrovitsa ja Pristina vahelise dialoogi edendamisel kui Be-, Belgradi ja Pristina äh, dialoogi edendamisel. minu meelest on dialoog Kosovo sees ülioluline ja seetõttu on vaja meil vastastikuse usalduse tugevdamise meetmeid rakendada samuti arvan, et on vaja leida täiendavaid finantsvahendeid selleks, et rahastada konkreetseid programme, projekte. Serb-, äsja valitud Serbia omavalitsustes. kui inimesed on hääletamas käinud ja valinud ametisse oma esindajad, siis on neil õigus ka oma projekte ellu viia. ja, ja teine küsimus kuidas te kavatsete keelelistest eraldusjoontest üle saada? kas põhielanikkond on kohustatud vähemuskeeli õppima? kas kavatsete te eh, finantseerida neid programme, millega mm, soodustatakse albaania keele õppimist serblaste seas ja vastupidi? tänan väga palju küsimusi, palun vastused. järgmisel aastal toimub rahvaloendus Kosovos. seda toetab ressurssidega Euro-, Euro-, Euroopa Liit, Eurostat, siis saavad meil ähm, demograafilised trendid selgemaks, loomulikult on äh, Kosovo diaspora ja äh, Kosovo riigivahelised sidemed väga tugevad, äh, väljaspool elavad kosovlased saadavad oma teenitud raha eh, Kosovosse, see toetab Kosovo, eh, Kosovo majandust ja USA-d on samu, USA kosovolasi on samuti õhutatud rohkem investeerima Kosovosse. lahendamata on praegu veel autonoomia säte Kosovo kogukonna toetamiseks põhjas, haldusseoste loomine Pristina ja põhja osa vahel, arvestades neid e-, e-, arvestades seda, et ähm, vahe tegemine erinevate kogukondade vahel ei ole soovitav. nüüd rahvusvahelise kohtuotsuse järgne olukord on selline, et eh, riigi osadeks jaotamist enam ei arutata. ÜRO missiooni ülesannete üleandmine EULEX-ile on võtnud aega, on läinud üle kivide ja kändude, kuid eh, on üldjoontes siiski edukas olnud. tundub, et ka serblastele ette nähtud kohad kohtusüsteemis on juba täidetud, meie ainult toetame kvalifitseeritud äh, kandideet, kandidaate mm, kandideerima nii äh, ülemkohtusse kui ka teistesse kohtades, kohtutesse uus kohtuseadus on vastu võetud ning seda hakatakse rakendama alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. Serbia kogukonna usklikud saavad isegi Pristinas käia kirikus ja see on väga uus areng, arvestades neid pikki aastaid, kui kirik on olnud seal suletud. olen ise tegelenud mitmete majandusküsimustega, teistel töökohtadel töötamaks välja pikemat arengustrateegiat Kosovo ametivõimudele. aga samuti soovitades Kosovo ametivõimudel järgida ranget eelarvedistsipliini. Ahtisaari plaan on äh, peaaegu realiseerunud, nüüd peavad uued tegijad kohale tulema, kõigepealt äh, Rahvusvaheline Valuutafond ning teiseks Euroopa Komisjon, kes siis hakkavad tegelema majandusküsimustega, just nende küsimustega, nagu äh, siin nimetas proua Gomes, põllumajandus, energia. ma ei näe mingeid vastuolu mitmerahvuselise demokraatia loomise eh, ja eh, põhjaterritooriumite käsitlemise vahel. kõik peavad, saavad oma traditsioonilist eluviisi säilitada tingimusel, et paralleelseid institutsioone ei teki, riiki ning äh, süsteemid oleksid läbipaistvad. ja lõpuks nõustun täiesti sellega, et Kosovos sees peab palju rohkem dialoogi pidama. eraldatud lindade vahel peab toimuma äh, kokkusaami, kokkusaamisi Mitrovitša ja Pristina vahel tuleb äh, sidemed luua. eelarve täitmisest on pool aastat nüüd äh, möödunud sel aastal detsentraliseeritud äh, tsentrali-, detsentraliseerimispoliitikale peab järgnema ka praktiline tulem samuti äh, hakatakse järgmisest kooliaastast alates serblasi vastavalt Serbia õppekavale, uuele õppekavale õpetama. E, suur tänu. Äh, ma tuletaksin nüüd kolleegidele meelde, et toimub äh, parlamentidevaheline koosolek ja härra Feito osaleb seal. nii et äh, suur tänu eriesindajale väga huvitava ettekande eest jätkakem siis, mingem edasi punktiga viis. see puudutab resolutsiooni ettepaneku Kosovo integreerumise kohta Euroopaga. me vahetame arvamusi. sada kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut on välja toodud ja e, raportöör on tulnud välja koos e, variraportööridega kolme kompromissettepanekuga me oleme seda punkti juba arutanud ning seepärast eh, me arutame muudatusettepanekuid ainult eh, kakskümmend minutit ja kõigepealt siis proua Lunatšek, sõna teil. suur tänu, härra esimees. jah, eh, seoses ajapuudumisega ma hakkaksin rääkima ainult kompromissmuudatusettepanekutest ja teil on olemas ka esialgne hääletusnimekiri nüüd kõigepealt üks põhimõtteline asi. tõepoolest, olukord on selline, et äh, Kosovo teema puhul, nagu me ka nüüd arutelu jooksul märkasime, on tegu äh, põhimõttelise eriarvamusega meie vahel, nimelt kas Kosovo on iseseisev riik või mitte. ja see eriarvamus kindlasti peegeldub ka hääletusel ja see takistas ka kompromissmuudatusettepanekute koostamist, sellepärast et mõningate jaoks on Kosovo iseseisev riik ning ma loodan, et see on vähemus, kes arvab, et ähm, Kosovo ei ole iseseisev riik, nii et mul, minu jaoks oli keeruline siin kompromisse äh, koostada, ma loomulikult üritasin äh, nende kolleegidega, kes Kosovo iseseisvust ei tunnusta, Äh, muudatusettepanekuid äh, siiski äh, kompromiss muudatusettepanekutesse kaasata. näiteks esimene kompromiss muudatusettepanek, mis puudutab muudatusettepanekut üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, see tuli proua Kopalt ja teistelt. ja see puudutab just õigusriigi missiooni tervel Kosovo territooriumil, et see on seal tegev ja aktiivne ja et komisjon saab, komisjoni tegevus saab rohkem nähtavaks, eriti just riigi põhjaosas ja et siin tuleb ähm, tähelepanu pöörata tervele rahvastikule, nii et ma üritasin just neid punkte siin rõhutada. ka kompromiss muudatusettepanek kaks, see puudutab üheksa, üheksakümmend teist muudatusettepanekut, see puudutab siis Kosovo kodanikuühiskonda ja selle, selle suuremat, sellele suuremat fokusseerimist. kompromiss kolm, siin ma üritasin tulla vastu kolleeg Breda Danšeskule ja teistele. ma loodan, et see mul õnnestus ja ma loodan, et äh, praegusel juhul te ka suudad, olete nõus selle kompromissiga nüüd. Äh, härra kolleegi Posselti kompro-, äh, mu-, ettepanekute kohta, kus ta rääkis perevägivallast ja, ja lähisuhtevägivallast. siin me tegime eraldi lõigu ma üritasin seda äh, teistest aspektidest eraldada, mis selles lõigus samuti kaasatud on, nii et ma loodan, et ka härra Posselt on nõus sellises vormis sõnastusega. veel üks punkt. kolleeg Svoboda ettepaneku kohta kuuskümmend kuus. Äh, siinkohal me oleme praegu läbirääkimistes ning me vaatame, kas siin on võimalik äh, need rahvusvahelise kohtu äh, otsused, äh, otsustega äh, arvestada ka meie muudatusettepanekus ja see kaasata siia. me peame veel ära ootama lõpliku olukorra. nüüd muudatusettepaneku seitsmekümne kaheksaga juhtus üks naljakas asi, nimelt minu nimi on siin muudatusettepaneku autorite vahel. see on küll väga selline meelelahutuslik naljakene, mis siin on juhtunud, väike viperus ja ma paluksin, et äh, lõppdokumendis äh, äh, võetaks minu nimi siit muudatusettepaneku autorite nimekirjast välja, ma tean, et selline asi võib juhtuda, sellest ei ole midagi, aga lihtsalt ma paluksin, et te minu nime siit välja võtaksite. ma paluksin, et nendelt kolleegidelt, et äh, kellega ma veel arutelusid pean, et me siiski jõuame äh, kokkuleppeni, et me peame kokkulepetega töötama poliitikutena ja tänan koostöö eest kõiki kolleege, tänan. suur tänu, kolleeg Lunatšek tegu on tõesti väga olulise, keerulise ülesandega. härra Posselt, palun. väga lühidalt, härra esimees, ma sooviksin ka proua Lunatšeki tänada tema väga hea töö eest, meil oli ka väga hea koostöö. meil oli väga hea koostöö ka variraportööridega teistest äh, fraktsioonidest. proua Lunatšek juba äh, ütles, et väga paljude muudatusettepanekute puhul on tegu kahe rühmaga ühed muudatusettepanekud on täiesti tavalised muudatusettepanekud, kus fraktsioon on vastavalt äh, suundumusele kas poolt või vastu, teine rühm on aga seotud äh, Kosovo äh, staatuse küsimusega ja ma arvan, et kõikides fraktsioonides on suur osa neid, kes leiavad, et staatuse küsimus on lahendatud. ikkagi kakskümmend kaks liikmesriiki on Kosovo iseseisvust tunnustanud ja nad on loonud ka diplomaatilised suhted selle riigiga, viis riiki ei ole seda veel teinud. kakskümmend kaks liikmesriiki, kes on diplomaatilised suhted loonud, on teinud seda Euroopa Parlamendi nõudmisel. Euroopa Parlament viimase viie aasta jooksul on mitu korda kolme neljandiku Äh, toetusega kutsunud liikmesriike üles ähm, Kosovo iseseisvust äh, toetama. nii et kolm neljandikku parlamendist erinevatel ametiperioodidel on toetanud Kosovo iseseisvust ja ma arvan, et äh, siin oleks väga problemaatiline, kui me pidevalt hakkaksime taas avama seda staatuse küsimuse arutelu seda ka parlamendi enamus ei soovi, kuid me peame loomulikult arvestama ka teise rühmaga ja seetõttu eh, need kolleegid, kelle liikmesriigid ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud või ei ole seda veel teinud, sest nad soovivad oodata ära veel kohtuotsuse ja kuigi ma arvan, et see kohtuotsusele ei tohiks liiga suurt rolli eh, osutada, see otsus ütleb võib-olla eh, rohkem, et tuleviku kohta, territoriaalse ühtsuse ja tulevaste võimalike pingete tuleviku kohta. aga seniseid arenguid see ei tühista. nii et me peame ka ette kujutama, kuidas see välja näeb, kui me hakkaksime Kosovot jagama. see ju tähendaks ka, et kõik naaberriigid äh, hakkaksid edasi oma territooriumi jagama. ja see tähendaks äh, isegi võimalikku sõda, isegi serblased ei taha seda. kui rääkida serblastega, siis äh, serblased ütlevad, et loomulikult nad on täiesti teadlikud sellest, et Kosovo ei saa kunagi enam Kosovo, äh, vabandust, Serbia osaks. nii et me ei peaks hakkama siin selliseid mänge mängima, vaid me peame väga ausad ja otsekohased olema, me peame austama neid kolleege, kelle koduriikidel on teine arvamus, teine seisukoht aga meie nende muudatusettepanekuid ei toeta ja igaüks teab, milline on tema seisukoht. ja seetõttu ma olen nõus proua Lunatšekiga, et siin ei ole võimalik kompromissmuudatusettepanekuid koostada, et kas toet-, tunnustatakse Kosovo iseseisvust või mitte, nii et me peaksime siin ikkagi keskenduma asjalikele sisulistele muudatusettepanekutele ja teiste osas on olukord nii, nagu ta on. E poi... suur tänu ja nüüd härra Taaler sotsialistide nimel ja siis härra Preda. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin proua raportööri tänada tema tehtud töö eest, siin on tõesti tegu äh, võimatu äh, missiooniga ja on väga kiiduväärt, et ta siiski kompromissmuudatusettepanekuid suutis koostada, see loomulikult parandab ka seda raportit. mõningad äh, meie kolleegidest on saanud Serbia poolelt äh, neljaleheküljelise kirja ja seal kutsutakse üles ähm, seal on olemas üleskutsed tulevase käitumise kohta, mis sõltub meie hääletuskäitumisest. härra Posselt juba ütles, et väga konkreetsed küsimused puudutavad olukorda Kosovos ja siin paraku on staatuse küsimus kõige olulisem ja kui staatuse küsimust ei lahendata, siis äh, jäävad lahendamata ka teised äh, probleemid, inimõiguste küsimused, kultuuri ja religioosse pärandi säilitamise küsimused, põgenike tagasipöördumise küsimused, kõik need probleemid jäävad sellisel juhul ka lahendamata ma loodan, et rahvusvahelise kohtu otsus tuleb sellel ajahetkel, kui me hakkame ka konkreetsete küsimustega tegelema, kui me hakkame arutama ka inimeste elutingimusi Kosovos, siin on äärmiselt oluline arvestada rahvusvahelise kohtu otsusega. ja me peame ka arvestama serblastega, kes elavad Kosovos. suur tänu. ja nüüd kolleeg Preeda. ja siis äh, variraportor suur tänu. mul on terve, eh, mina esitasin terve rea muudatusettepanekuid. ja eh, ma soovisin oma muudatusettepanekuga vältida seda, et me käsitleksime Kosovot kui mingit provintsi. ja ma puudutasin oma muudatusettepanekutes ka kosovlaste Äh, staatust kui elanike küsimust, mitte kui kodanike küsimust. tegu on väikese riigiga ja on äh, veel väga palju riike, kes ikkagi näevad Kosovot kui provintsi, mitte kui iseseisvat riiki. ja järgmine kõneleja. Äh, kolleeg Panseri, suur tänu. ka mina sooviksin tänada proua Lunatšeki, ta on teinud väga head tööd. isegi kui see ei olnud lihtne, nagu me teame. ja me teame ka neid põhjuseid, mis tema töö keeruliseks muutsid. mina leian, et kompromissmuudatusettepanekud ja resolutsioon üldiselt on vägagi aktsepteeritavad. siin äh, räägitakse kõige olulisematest punktidest, ilma et hakatakse staatuse küsimust äh, taas kord arutama ja ilma, et äh, Ähm, sunnitaks ka äh, kolleegide arvamust staatuse osas muutma. siin kutsutakse üles koosolasi olemasolevaid probleeme lahendama, samuti ähm, toetama rahvusvähemuste integreerimist, äh, julgeolekuolukorda parandama ja õigusriiki tugevdama ja seda kõike piirkondliku koostöö raames mis peaks olema, mis peaks respekteerima äh, kõiki elanikke. ja loomulikult äh, ma leian, et äh, vaatamata nendele staatuse küsimustele on proua Lunatšek väga head tööd teinud. suur tänu ja kas proua Lunatšek soovib veel mõned kommentaarid teha? ei, ma ei soovi mingeid kommentaare enam teha, suur tänu suur tänu, sellisel juhul ma tänan proua Lunatšeki ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. ma meenutan, et ähm, teile, et homme on ka hääletus selle raporti osas. nüüd äh, päevakorrapunkt number kuus ja see puudutab resolutsiooni ettepanekut Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta tegu on teise aruteluga. ja meie arutelu toimub mõni päev peale seda, kui riigi ja valitsusjuhid on otsuse vastu võtnud Islandiga liitumisläbirääkimiste alustamise kohta ja seetõttu on kolleeg Breda raport väga huvitav. viiskümmend viis muudatusettepanekut on esitatud selle raporti kohta ja härra raportöör on koos äh, teiste fraktsioonide kolleegidega esitanud terve rea muudatusettepanekuid ja seetõttu ma paluksin, et äh, härra Preda nüüd esitleks kompromissteksti ja seejärel me võime ka äh, pidada arutelu ja arvestada ka ülemkogu tulemustega. härra Pantseri, kas te soovite, soovite hiljem sõna võtta? suur tänu ja kõigepealt saab sõna härra Preda voudrais tout d'abord euh, kõigepealt nii nagu te rääkisite, tegid kolleegid viiskümmend viis muudatusettepanekut. ja tahaksin öelda, et äh, ma olen väga rahul sellega, kuidas äh, tehti tööd variraportööride vahel ja kuidas ma sain teiste fraktsioonidega koostööd teha. selle tulemusel jõuti kaheksa kompromissettepanekuni, need puudutavad ähm, raporti põhiaspekte, kõigepealt kohtusüsteemi kompromissmuudatusettepanek, ma ei taha siin muudatusettepanekut tsiteerida, vabandage. palun rääkige mikrofoni, siis on paremini kuulda, vabandage. seega esimene muudatusettepanek puudutab kolme artiklit, mis käsitlevad kohtusüsteemi. me oleme käsitlenud siin mitut seo-, omavahel seotud küsimust, kohtunike määramine, prokuröride määramine, äh, kõrgema kohtuvõimu pädevus, teine kompromiss, muudatusettepanek puudutab väga tundlikku temaatikat, nimelt EFTA Järelevalveametit, arvestades konkurentsi ja turutingimusi ning kolmas kompromissmuudatusettepanek puudutab kahepoolseid läbirääkimisi Islandi ja Briti ning Hollandi valitsuste vahel see käsitleb ka Ice-Save'i küsimust ning neljas kompromissmuudatusettepanek puudutab Islandi vastavust Euroopa nõudmistele. viies puudutab keskkonnaküsimusi ja looduskaitset ning kuues kompromiss käsitleb otseselt mereressursse ning vajadust konstruktiivselt läheneda nii Islandi kui Euroopa Liidu ametivõimude poolt läbirääkimistele Ehm, mis on seotud kalandusega. Ehm, seitsmes puudutab siis avalikku debatti Euroopa Liiduga ühinemise üle. ühis, Euroopa Liiduga ühinemise temaatika esitlemine ühiskonnas Islandi kodanike ees on väga olulise tähtsusega, arvestades Islandi lähenemist Euroopa Liidule ja eh, neli muudatusettepanekut on eh, soovitud teha suuliselt. esimene puudutab või esimene esitati roheliste poolt, teine kodanik Šake poolt, need puudutavad siis eh, Islandi algatusi ning toetan neid arvestades siis äh, ülemkogu otsust kutsuda Euroopa Liit läbirääkimistele ja tahaksin öelda lõpuks veel kord suur tänu kolleegidele tubli koostöö eest. suur tänu! Eh Benissimo, grazie molte. Il primo degli... suur tänu. esimesena saab sõna proua Omen Reuten Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees, kas ma kõigepealt võiksin tänada kolleeg Predat, kes on te väga head kompromissmuudatusettepanekud välja pakkunud, nimelt äh, sellised, mis väga täpselt nimetavad kohustusi, mida Island peab täitma. nimelt äh, siin on, äh, siin on ka nimetatud, et me ei peaks läbirääkimiste alguses väga ebarealistlike ootustega lähenema Islandile. nüüd, millised on ülemkogu järeldused? seal on öeldud ka, et madalmaad kindlasti ei blokeeri läbirääkimiste algust. kuid et Island peab kindlasti täitma kõik äh, kriteeriumid. niisiis kompromiss muudatusettepanek kolm pole enam aktuaalne. ja ma arvan, et kui vaadata kompromiss muudatusettepanekut, siin on kirjutatud, et kutsub üles äh, leidma lahendus ähm, kolmekümne, kolme koma üheksa miljardise euro laenuse tagasimaksmisele, ma leian, et äh, see tuleks ära kustutada. tuleks panna, et äh, see ei tohiks, ähm, laenu tagasimaksmine ei peaks takistama ähm, läbirääkimiste algust. nii et see tuleks kas kustutada või siis tuleks kohandada kompromiss muudatusettepanekuga. ma olen väga rahul kompromissiga kaks ja neli, see puudutab siis Islandi kohustusi ja prioriteete. Euroopa Ülemkogu ja ka komisjon on ka samuti juba varem pööranud sellele piisavat tähelepanu. ma sooviksin ka rõhutada, et kompromiss seitse, et kas ühiskonna ja äh, poliitiliste ringkondade ähm, häälestatus Euroopa Liiduga liitumise suhtes on positiivne, et see on kõige suurem väljakutse tegelikult äh, Islandi enda jaoks. ja veel kord sooviksin tänada Kristjane. suur tänu ja nüüd kolleeg Pantseri ja siis kolleeg Komes ma räägin täna hommikul tõesti võib-olla liiga palju. härra kolleeg, te ütlete väga palju mõistlikke asju, ütleb äh, härra esimees. minu kolleeg äh, äh, variraportöör Sassooli palub härra Preedat tänada väga hea töö eest. sotsialistide demokraatide fraktsioon ei näe siin mingeid probleeme, muudatusettepanekud, mis on esitanud variraportöör on ka kaasatud erinevatesse kompromissmuudatusettepanekutesse ja mõningad tundlikud punktid, mis siin on olnud äh, nende suhtes, äh, on nüüd äh, positiivne lahendus leitud, härra raportöör ise ka esitles neid, ma tuleksin kahe punkti juurde, mis minu jaoks on väga olulised. kõigepealt fakt, et Islandi ametivõimud mängivad väga aktiivset rolli avaliku arvamuse kujundamise osas ja et oluline on ka kalanduspoliitikale tähelepanu pööramine. niisiis, mina leian, et Islandi resolutsioon on väga positiivne. veel kord suur tänu äh, koostöö eest härra Sassoolile ja härra Predele. suur tänu, proua Kommer. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin tänada kolleeg Predat tema tehtud töö eest ma olen, ma ei ole nõus proua Oman Reuteniga, kui ta ütleb, et kompromiss äh, kolme lause tuleks kustutada, kus on äh, siis äh, räägitud Ühendkuningriigi ja madalmaadega äh, sõlmitud lepingu kolme koma üheksa miljardise eurose laenu tagasimaksmise kohta, et see tuleks kustutada see lause tähendab, et see, selles küsimuses ei tohi tekkida takistus liitumise läbirääkimistele. see lause peab jääma, vastasel korral on vastuvõetamatu see, et seda rahaküsimust peetakse takistuseks liitumisläbirääkimistel. sest siin on tegu vastuoluga Islandi ja kahe liikmesriigi vahel, milles on kõik vastutavad. Island üksinda, Island on sattunud samuti kasiinokapitalismi eh, ohvriks. niisiis ma leian, et eh, see on ka põhjuseks eh, sellele laenu vaidlusele. loomulikult tuleb see vaidlus lahendada aga sellest ei tohi tekkida takistus äh, liitumisläbirääkimiste äh, protsessile. nüüd, mis puudutab kodanikuühiskonna kaasamist, see on tõesti väga oluline, nagu ka eelkõnelejad rõhutasid sest vastasel korral ei saa liitumine olla edukas, suur tänu. suur tänu ma mõistan, et äh, proua Oom Rööten soovib veel lühidalt äh, kommenteerida. suur tänu. Ähm, ma soovisin tegelikult öelda järgmist. nüüd ma olen samal arvamusel kui Anna. nimelt, see ei tohi olla öö, äh, öö, küsimus, mis takistaks Islandi liitumist. see tähendab, et see oli takistuseks enne liitumisläbirääkimiste alustamist, kuid äh, liitumisläbirääkimised algavad ja see on ka põhjus, miks ma soovisin selle lause välja võtta. kui te loete seda lauset, siis on see loogiline. Norway and the Netherlands underlines that region agreement that is acceptable and so on. But I thought aga mina arvasin, et on parem see lauseosa välja võtta. kuid ma arvan, et me peaksime ka härra Breda arvamust küsimus selle sõnastuse kohta. minu jaoks on see loogiline, et me võtame selle lauseosa välja. väga hea. siis ma annan sõna härra Tannakile ja siis härra Taalerile ja siis lõpetuseks. Uh, uh, suur tänu, nii nagu ma ennegi ütlesin, minu fraktsioon toetab seda, et Island liitub Euroopa Liiduga, ma õnnitlen härra Predat selle tehtud töö eest, ma toetan kompromissettepanekuid. mulle tundub, et kompromissettepanek number kaks toob siin välja selle õigusliku küsimuse, mis minule muret tegi. Äh, tegelikult äh, äh, tegelikult Island ei täitnud eh, oma eh, kohustusi garantiidirektiivi osas, eh, nii nagu see mm, Euroopa Majanduspiirkonnas oli kokku lepitud ja nüüd ja, ja nad peavad tegema tagasimakseid selle mm, garantiidirektiivi selle piirmäära äh, väärtuses ja sellepärast ma arvan, et nüüd äh, on see probleem lahendatud ja ma tõepoolest ei arva, et äh, kahepoolsed vastuolud Hollandi ja Suurbritanniaga peaksid takistama nende liitumisläbirääkimiste alustamist, aga finantsteenuste osas tõepoolest nad peaksid täitma mm, Euroopa Liidu eh, säästude garantii direktiivi tingimusi ja ja tõepoolest eh, ma arvan, et niisugune mitteametlik eh, arusaamine mitmelt poolt, mida ma olen kuulnud, on see, et, et saadaksegi kokkulepe Hollandi ja Ühendkuningriigiga. aga tegelikult praegu eh, saab kokku äh, vaalandusalane komisjon Agadiiris ja eh, seal on just eh, tegemist tööstusliku mm, vaalapüügiga ja Island on üks kolmest maast maailmas, kes siis püüab tööstuslikult vaalu möödunud aastal oli neid kolmkümmend ja ma nüüd ei tea, kas sellest tekib mingisugune probleem, ma ei tea, milline on meie seisukoht, milline on meie ühisseisukoht, ma tean, et sellest on räägitud Taanis, on räägitud Ühendkuningriigis, peaks olema moratoorium vaalapüügil, aga mulle tundub, et Jaapan läheb seda teed, et mor-, et moratoorium kaotatakse, aga kui nüüd niimoodi ei lähe, siis igatahes eh, tekib sellest Islandi jaoks probleem just nimelt nende maade poolt, eh, kes kasutavad moratooriumit. ja eh, kui nüüd lubatakse piiratud määral vaalapüüki, siis kuidas need asjad ikkagi kõik lähevad? kolleeg Taaler, palun suur tänu. ka mina tahaksin tänada eh, härra Predat selle tööst, mida ta on siiani teinud. mulle tundub, on oluline, et me alustaksime Islandiga läbirääkimisi. see annab laienemisprotsessile uue hoo sisse teame, et paari viimase aasta jooksul ei ole olnud laienemisprotsessil selliseid tulemusi, nagu me oleme tahtnud ähm sest eh, läbirääkimisi ei ole alustatud, eh, läbirääkimisi endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, võib-olla asjad muutuvad, kui kahe maaga toimub see paralleelselt. mis puudutab kolmandat eh, muudatusettepanekut, siis ma arvan, et sellest tuleb palju peavalu tulevikus, me ei tohiks alahinnata seda probleemi ja juba praegu, kui me sellel asjal räägime, kui me sellel teemal räägime, on selge, et asi on väga keeruline. loomulikult oleme me optimistlikud, aga meil peaks olema ka mingi varuplaan igaks juhuks, e, sellepärast et mõnikord pisikestest probleemidest võivad tulla suured probleemid, võib-olla mitte praeguses faasis, aga järgmises. me peaksime mõtlema võib-olla äh, arbitraažile, võib-olla arbitraaži kaudu on võimalik probleemi lahendada. võib ju juhtuda ka niimoodi, et läbirääkimised ei lõppegi, kuigi nad algavad ja isegi eriti Lääne-Balkanil oleks abi arbitraažist. härra Madlena. suur tänu, härra esimees, jah, tõepoolest äh, Euroopa Liidu laienemisvõimekus on tegelikult juba ammu, siin on kõik piirid ületatud nüüd äh, soovib Euroopa Liiduga liituda veel üks pankrotistunud riik, see ei ole tõesti head. Suurbritannia ja madalmaade kodanikud on pankade katastroofi ohvriteks, selle panga katastroofi ohvriks, mis aset leidis Islandil. loomulikult tuleb see lahend, probleem lahendada. kui me seda ei tunnista, siis see ei ole aktsepteeritav. me peame Islandile väga selge sõnaga edasi ütlema et äh, meie meelest ei ole ka ähm, aktsepteeritav see, et vaalapüügiga jätkatakse. suur tänu. proua Paskut. suur tänu, proua äh,, härra esimees. ka mina tänan äh, raportööri selle eest, et ta on ka madalmaade kõhklused kompromissmuudatusettepanekutesse kaasanud, ka mina esitasin ühe muudatusettepaneku selle kohta, siin ei ole tegu mitte ainult ähm, Islandi ja Madalmaade ja Suurbritannia vahelise küsimusega, vaid see puudutab meid kõiki. me peame siin olema solidaarsed. ma leian, et äh, ka, et see on positiivne, et ka EFTA äh, kirja siin selgelt mainitakse, minu meelest on oluline ka tähelepanu pöörata nendele kohustustele, mis on seotud selle lepinguga. oma muudatusettepanekus ma palusin, et loodaks ka otsene side liitumise ja kohustuste täitmise vahel ja see on nüüd kustutatud minu meelest kõik riigid, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga, peavad äh, teadma, et äh, nad peavad kõigepealt äh, kõik kohustused, tingimused täitma, enne kui nad üldse saavad liituma hakata. nii et mul oleks hea meel, kui me saaksime selle punkti ka kuhugi kompromissmuudatusettepanekusse kaasa. suur tänu ja nüüd härra Tarand. suur tänu, härra president, ma tänan raportööri, sest tõepoolest mulle meeldis, kuidas ta oskas väga paljudest muudatusettepanekutest, vastuolulistest muudatusettepanekutest teha kompromissi. kuid ma tahaksin kasutada seda võimalust ning julgustada eh, raportööri, et ta muudaks oma positsiooni eh, selles osas, mis on kirjas hääletusnimekirjas. eriti puudutab see muudatusettepanekut nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse. hämmastaval kombel on need kõik roheliste sulest. ja mikspärast ma kutsun üles positsiooni muutma, on sellepärast, et need muudatusettepanekud peegeldavad neid arutelusid, mis oli delegatsioonide eh, koosolekul, kui sai kokku Euroopa Parlamendi Aldingen ja Alting no te teate, e, viimast e, juhtis ju Callaghan ja nagu te teate, on ta väga hästi teemat valdav inimene. ja siis vaalapüük, nii nagu e, nimetasid siin mõned kolleegid, see on tähtis teema. ma arvan, et me ikkagi peame resolutsioonis nõudma seda, mida me õigeks peame ning eh, just nimelt eh, vaalapüük on asi, mis peab lõppema. ja lõpuks mina tahaksin, et Mm, oleks arvestatud seda eh, tulevast huvi Arktika regiooni vastu ning seetõttu oleks oluline, et Island eh, kuuluks just nimelt sellest aspektist vaadates eh, Euroopa Liitu. ma loodan, et raportöör seda ka teeb ja nüüd minu isiklik Eh, muudatusettepanek, see on number kakskümmend kaks, mitte enam roheliste nimel esitatud. minu arvates on see oluline, sest kui me tahame, et meil oleksid eh, ühised poliitikad, siis me ei tohiks ehm, informeerida eh, kandidaatriike valesti, et kõik teised on teinud ära need asjad, mida nendelt nõutakse. suur tänu Äh, ja nüüd äh, ma küsin, kas komisjoni esindaja soovib sõna uh,? uh suur tänu, kõigepealt äh, komisjoni nimel meie tervitame seda, et liitumisläbirääkimised Islandiga algavad, et oleks võimalik arutada kõiki neid teemasid, mis Ehm, siin tõstatatud on ja kui ehm, läbirääkimiste protsess algab, siis me jõuame tunduvalt lähemale nendele küsimustele, kas Islandi ehm, seadusandlus vastab meie agiile. Eh, me mm, töötame selle kallal, eh, me viime läbi sõelumise Eh, me räägime siin meie mandaadist ja nii edasi ja selle sõelumise käigus me näeme, kas on erinevusi Islandi ja meie seadusandluse vahel ja eh, me räägime ka eh, e-, EPA-st. kahe tuhande kümnenda aasta progressi aruandega me eh, valgustame seda teemat lähemalt, see peaks valmis saama novembriks kaks tuhat kümme ning eh, mis puudutab vaalapüüki, siis nii nagu te teate, meie peame eh, kommertsvaalapüügi mitte vastavaks agiile ja niisugune on olnud Euroopa Liidu pikaajaline positsioon. meie arvates ei Islandi vaalapüük ei vasta Euroopa Liidu õigustikule. siis, eh, mis puudutab eh, nüüd ehm, eh, hoiuste garantiiskeemi ja nii edasi, seda kõike me vaatame lähemalt juba mm, läbirääkimiste protsessis, esimene samm on sõelumine suur tänu. kas raportöör? sooviks nüüd lisada midagi. vastasel korral lõpetame selle raporti käsitlemise. suur tänu, härra esimees. suur tänu kolleegidele, kes sõna võtsid. alustan ettepanekuga, mis puudutas kompromissettepanekut kolm kui nüüd läbirääkimised juba algatati, siis võib selle punkti tõesti välja jätta, see etapp on nüüd läbi, see tähendab and point outs ja nii edasi. ma arvan, et see lihtsalt ei ole enam vajalik ajaliselt on see etapp läbitud. me arvestasime selle muudatusettepanekuga juhul, kui äh, ülemkogu poleks kutsunud Islandit läbirääkimistele. kutsun üles siis äh, fraktsioone arvestama sellega, et see osa muudatusettepanekust jääb ära. Äh, nüüd valapüügi kohta võin öelda ainult, et pärast pikka aega, pikka vaheaega on Agadiris jällegi valakomisjon kokku tulnud ja ootame siis ära selle komisjoni tulemused, millised seisukohad võetakse vastu ning vastavalt sellele on meil ka aega enne täiskogu veel, enne juuli täiskogu arvesse võtta äh, valapüügi teemat ja läbi vaadata see, mis tõesti võib osutuda väga oluliseks, aga mina olen pigem optimist. mina usun küll praegusel hetkel, et praegu ei, me ei pea praegu muudatusettepanekut muutma, arvestades, et me ei tea ju, millised on Agatiri konverentsi tulemused tahaksin proua Poskutile ka öelda, et äh, ma tean, et ähm, tuleb selgelt seostada Islandi ühinemine Euroopa Liiduga äh, vajalike tingimuste täitmisega. härra Tarand rääkis ka muudatusettepanekust kakskümmend kaks ja see on seotud mõttega lisada tekstile artiklis kuus hea inimõiguste järgimine ja rahvusvähemuste raamkonventsiooni, Euroopa Nõukogu raamkonventsiooni ratifitseerimine ja nii edasi. härra Tarand tegi ettepaneku lisada isegi sellised eh, liikmesriigid nagu Prantsusmaa ja Luksemburg, kes polnud, pole täitnud neid tingimusi. Äh, ma kahjuks ei saa seda arvesse võtta, ma ei saa seda äh, punkti muuta. aga näiteks see vaalapüügi muudatusettepanek, mille härra Tarand tegi, tunnistan, see, seda ma toetan, ka Tänoki muudatusettepanekuid ja lõpuks veel tahan kõiki kolleege koostöö eest tänada. jah, homme hommikul hakkame hääletama seda raportit ja eh, ilmselt siis raportöör veel täpsustab neid muudatusettepanekuid, mis täna tehti enne seda. oleme Islandi teema lõpetanud ja järgmine teema on siis Euroopa satelliitnavigatsiooniprogrammide vahearuanne ning tulevased väljakutsed ja finantseerimine. kolleeg Maria-Heleni Kopa on selle arvamuse ette valmistanud, seda on juba kaitse ja julgeoleku allkomisjonis arutatud. sellele arvamuse projektile esitati kümme muudatusettepanekut, kaks võeti tagasi ning raportöör tegi lisaks kaks suulist ettepanekut. proua Kopa, palun. suur tänu. selles tekstis paluti meie arvamust satelliitnavigatsiooni programmide vahekokkuvõtte kohta, iseäranis äh, Galileo kohta. ITRE komisjon on vastutav komisjon ja tahaksin teile öelda, et komisjon otsustas kalendrit muuta äh, oma raporti vastuvõtmisel, arvestades, et komisjoni teatis jäi äh, hiljaks, seetõttu tahame meie praegu lihtsalt arutada neid aspekte, mis puudutavad turvalisust, Galileo äh, toimimist rahvusvahelisel tasandil. arvan, et mingisuguseid olulisi muudatusi enne septembrit ei toimu. tahaksin lihtsalt öelda sekretäriaadile, et homme saame me tavakorras oma arvamuse vastu võtta või saame teda hääletada. Äh, eriti on vaja äh, toonitada Galileo tähtsust Euroopa julgeolekule ning sam-, samas on vaja teha koostööd kõikide aktiivsete äh, tegijatega, kes satelliitnavigatsiooni alal tegelevad. samuti võimaluse korral tagada erinevate süsteemide koostoimevõime Lissaboni lepingust tuleneb, et satelliitnavigatsioonipoliitika muutub palju olulisemaks ja sellega seoses kasvab ka Euroopa Parlamendi roll otsuse tegemise protsessis. seetõttu on väga tähtis, et äh, me rõhutaksime, e, et Galileo on tsiviilsüsteem, e, peaks alluma tsiviilkontrollile, arvestades siiski, et teatud äh, süsteemid, teenused Äh, mis jäävad ähm, nii-öelda riikliku kontrolli alla, on topeltotstarbelised mm, väga hea oleks, kui Euroopa Komisjon nüüd äh, kuu lõpuks äh, esitaks meile oma arvamuse. nii et oleks lahendatud ka eh, näiteks Galileo sõjaväelisel otstarbel, sõjalisel otstarbelisel kasutamine. nüüd meie muudatusettepanekutest. Eh, tuleb selgelt öelda, et kõik kasutajad peavad eh, rahvusvahelisi reegleid, ÜRO hardat austama, samuti ka Euroopa Liidu õigustikku, mis puudutab välistegevust tehnilistest küsimustest peab ütlema, et on võimalik välistada ka süsteemi kasutamine eh, rak-, eh, rakettide ehm, eh, kasutamisel ning minu arvates on vaja seda täpsemalt äh, defineerida ja liikmesriigid peavad omalt poolt äh, panuse andma äh, kõigisse nendesse jõupingutustesse, arvestades äh, teema delikaatsust, tehnoloogia arengut ning eritähelepanu tuleb ähm, pöörata just nendel, sellele varustusele, mis on äh, esitatud lisaprotokollis. tähtis on ka ehm, üldse ehm, kosmose kasutamist täpsemalt reguleerida ja nõuda kosmose mittemilitariseerimist samuti tuleb lahendada jäätmete ning saastuse probleem. muudatusettepanekute kohta tahaksin öelda, et tänan kõiki neid kolleege, kes panustasid muudatusettepanekutesse, nimelt kolleeg Gomesit ja Pütikoferit. suuliste muudatusettepanekute osas oleme ka kokkuleppele jõudnud, nii et ma teen homme veel kord suur tänu härra Püdikohverile. kes oli valmis ITRE-ga diskuteerima nende muudatusettepanekute osas. toetan kõiki neid muudatusettepanekuid, mis ei ole vastuolus arvamuse põhi põhivaimuga ja kes, mis parandavad teksti, suur tänu. suur tänu proua Kopale. no nii. Ah, mina olen proua Lüüsing, suur tänu, härra esimees kuna ma olen julgeoleku ja äh, kaitsealakomisjoni liige ka, siis mina keskenduksin eelkõige just sõjalistele aspektidele. komisjoni koosolekul ma seda ka, ka juba tegin ja tänasin proua ähm, Kopat tema tehtud pingutuste eest selleks, et ähm, tasakaalustatud ettepanekud sõnastada. kuid ka seal ma nägin, et proua Kopa ühelt poolt rõhutab Galileo eh, tsiviilaspekti ja on avakosmose militariseerimise vastu, kuid teisalt siiski leiab, et eh, Galileod võib kasutada nii ÜVJP kui ÜJKP eh, missioonide jaoks. nüüd, mis puudutab selle, seda sõjalist rakendamist, siis see peab aset leidma ainult rahvusvahelise õiguse raames, kuid selline nõudmine tegelikult ei muuda midagi Galileo militaarse aspekti osas. minu fraktsioon kuue NGL on endiselt täiesti vastu Galileo sõjalisele vastu, kasutamisel ükskõik milliste õiguste raames ja millistel tingimustel. nüüd kriitiliste infrastruktuuride kaitsel, kaitses ka Galileo kasutamine proua Kopa on äh, esile tõstnud Galileo äh, tsiviilset, äh, tsiviilkasutamist. ning meie arvame, et teie sõnastusega tegelikult Galileo kasutamist ei demilitariseerita, vaid, vaid avakosmose Eh, militariseerimist hoopis siin toetatakse. meie sellisel, sellist sõnastust ei kasuta ja meie jaoks on eh, militariseerimise aspekt Galileo puhul täielik eh, tabu. nüüd härra Danjan ja tema muudatusettepanek number ah-, kaheksa, me mõtlesime siin tükk aega selle üle järele, et vaadata, milline on selle muudatusettepaneku eesmärk, et võib-olla te oskate paari sõnaga seda kirjeldada, sellepärast et tegelikult see ei muuda esialgses äh, paragrahvis eriti midagi. kui te just äh, ei ole silmas pidanud äh, mingit eesmärki, mida ma siin praegu ei näe. ja mis puudutab, miks te olete militariseerimise mõiste oma muudatusettepanekust välja võtnud ja sooviksin veel öelda, et saksakeelses tõlkes on kirjas muudatusettepanekus siis, et ava et Galileo avakosmoses loodi eh, tsiviilrakendusteks ingliskeelses eh, eh, tõlkes on seal kasutatud aga peaceful sõna. nii et ma leian, et siin tuleks see sõnastus üle vaadata kuid sellel on, sellel sõnastusel võib siiski väga oluline tähtsus olla, tänan. Grazie, kolleeg Lösing, ho detto bene? suur tänu, proua Lösing. E adesso la parola al collega Angurakis. nüüd ma annan sõna äh, Angurakisele suur tänu mina tahaksin ka koondada tähelepanu sellele punktile, mida tõstatas proua Löösi no,. Mis... kui me nüüd tahame täpsed olla, kui Galileo tõesti lubatakse ka sõjalisel otstarbel kasutada, siis tuleb ikkagi äh, Galileo iseloomu üldse muuta praegusel hetkel, on ta teis-, tsiviilkasutuslik süsteem, võib-olla siis tuleb öelda kohe, et see on sõjaline süsteem, mida kasutatakse ka tsiviilotstarbel. mitte nii, et me ütleme, et see on tsiviilotstarbeline süsteem, mida võib kasutada ka sõjalisel otstarbel, me teame küll, et et sõjaline otstarbe talve annab Galileole palju juurde. muudatusettepanek nelja puhul räägitakse Galileo kasutamisest. tsiviilotstarbel räägitakse selle kasutamisest vastavalt ÜRO hartale. ja justkui soovitakse vältida eh, sõjalise otstarbe ähm, tähtsust. tegelikult on ÜRO harta järgi igasugune sõjaliste vahendite kasutamine lubamatu. sõjaliste jõudude selles see jõu kasutamine, olgu see siis mereväe või jalaväe kasutamine, minu arvates ei ole neid küll kajastatud ei äh, ÜRO hartas ega ka Euroopa Liidu aluslepingutes sõjaline koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja äh, sõjaline koostöö teiste riikidega, see ei ole midagi, mida peaks õhutama mina tahaksin küll näha, et, eh, et ähm, et et, et me ei võtaks sisse arv-, äh, arvamuse selliseid küsimusi, mis puudutavad sõjalist koostööd, mida ei ole läbi arutatud. ja minu meelest ei tohiks ka siin rääkida kosmose militaarsel otstarbelisel kasutamisest. proua Lenski suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. mina omalt poolt tahaksin toetada proua Kopat. Euroopa Rahvapartei on esitanud suur, kirjalikud ja kaks suulist muudatusettepanekut, need suulised puudutavad punkti number neli. me teame, et siin toonitatakse, et Galileo on tsiviilotstarbelise iseloomuga süsteem. rahvapartei aga ei äh, välista teatud juhtudel sõjalist kasutust, mis on ka siin muudatusettepanekutes kajastatud, seetõttu tegime kaks suulist muudatusettepanekut. esimeses räägitakse, et et sõjaline otstarbe või kasutus ei ole välistatud ja teises öeldakse, et sõjalise ots-, Galileo sõjalisel otstarbelisel kasutamise puhul on vältimatu Euroopa Parlamendi nõusolek või siis, kui seda kasutatakse väljaspool Euroopa Liitu sõjalistel missioonidel, seetõttu peab Euroopa Komisjon garanteerima, et ta konsulteerib Euroopa Parlamendiga. rahvapartei äh, tegi ka härra Kaaleri muudatusettepaneku number viis ja, ja number seitse vastavalt äh, ÜVJP-le võib Galileo äh, kasutusala muuta aga samas nõutakse, et Galileo jääks ikkagi Euroopa Komisjoni, Euroopa Kaitseagentuuri ning Euroopa Kosmoseagentuuri kontrolli alla. Äh, nüüd äh, punkt kaheksa ja punkt kümme Danjanilt väljendavad seda, et Euroopa kosmosepoliitika on rahuldstorbeline äh, ja mitte mingil juhul ei tohi äh, kosmost militariseerida. seetõttu on vaja Euroopa Liidul ka pädevust in-, kosmose info äh, paremaks edastamiseks, see on elulise tähtsusega ja seetõttu toetame me kõiki neid äh, tegevusi, mida Euroopa Kaitseagentuur ja Kosmoseagentuur selle nimel ette võtavad tänan. härra Danjan, kas te soovite kommenteerida? tegelikult kuulasin ära, mis siin öeldi ja, ja tõesti tuleb väga täpselt jälgida, millist sõnastust me kasutame. kasutada Galileod Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika eesmärkidel ei tähenda seda, et me kasutame seda sõjalistel eesmärkidel. Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika alla kuuluvad tegelikult äh, suured Euroopa Liidu tsiviiloperatsioonid, äh, kus löövad kaasa tsiviilelanikud ja äh, me ei saa ju lubada, et me ainult Ameerika GPS-i kasutame niisugustel puhkudel. Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika usaldusväärsuse seisukohast on äh, see väga oluline, et me kasutaksime Galileod ja me ei räägi siin sugugi äh, militaarsest otstarbest. nüüd äh, muudatusettepaneku kaheksa puhul ma võib-olla ei saanud täpselt nendest keelelistest nüanssidest tõlke puhul aru, aga tõesti, siin lihtsalt korratakse üle, et Euroopa kosmosepoliitika on rahuotstarbeline, see on äh, lihtne tõde ja see on olnud juba Euroopa kosmosepoliitika loomisest peale nii. tänan. Bene, a questo punto. väga hea siinkohal soovib veel proua Koomes sõna võtta. aga ma tõesti paluksin, et me ei hakkaks siin pikalevenivat äh, arutelu pidama. suur tänu. ma sooviksin tänada proua Kopat äh, hea töö eest. ja ma sooviksin teda eriti tänada selle eest, et ta aktsepteeris ka minu esitatud muudatusettepanekut nimelt äh, me peaksime tunnustama seda, et Galileod äh, võib teatavatel tingimustel äh, militaareesmärkidel kasutada, see ei tähenda aga seda, et me hakkaksime siin kõike militariseerima ÜVJP raames leiavad aset nii tsiviil kui sõjalised missioonid. aga see kõik peab aset leidma ÜRO harta raames, nii et ma ei tea ühtegi äh, ÜJKP missiooni, mis äh, leiaks aset seda hartat arvestamata. ma olen ka härra Petikoferi muudatusettepanekuga nõus ta äh, rõhutab siin, et äh, parlamendi nõusolek äh, peab olema Galileo militaarotstarbeks kasutamisel olemas. aga ärgem teeselgem, et militaarotstarbel ei hakata Galileod kaseta-, kasutama Galileo programmi alustamisel varjati seda poten-, selle potentsiaalset kasutamist militaareesmärkidel, see oli seotud äh, meie suhetega USA-ga tollal. kui me tegelesime Galileo rahastamisega, siis me ka rõhutasime, et see võimalik militaarkasutus on täiesti võimalik ja ma olen täiesti nõus härra Danjaniga, et kui me oleme naiivsed ja kui me ei tunnista, et Galileod võib kasutada ka militaarotstarbel, siis me lihtsalt ütleme oma äh, vägedele, et äh, te peate lihtsalt jääma kasutama ameeriklaste GNSS-i, see on ju täiesti naeruväärne. sellepärast, et meil on olemas oma Äh, projekt, mida me saame kasutada nii tsiviil- kui ka militaarotstarvetel ja, ja see on oluline meie julgeoleku jaoks ja tänan. kolleeg Lösing, su. proua Lösing, palun um,. Ja, ich hab... ma näen, et mõningates punktides on meil eriarvamusi, kuid oma kognitiivsetes võimetes ma seni äh, kahelnud ei ole. ma olen alati öelnud, et kui laiendatakse võimekusi, mille osas rõhutatakse, et neid võib kasutada äh, militaarsetel eesmärkidel ja samas räägitakse demilitariseerimisest, siis kuulge, tõesti, me ei saa oma kodanikke lolliks pidada. me peame selgete sõnadega ütlema, mida me tegelikult arvame, tahame. ma tõesti paluksin, et me oleksime siin otsekohast ja ma sooviksin tähelepanu pöörata härra Danjan sellele, et mõiste tsiviil ei ole te kasutanud oma muudatusettepanekus selliselt, nagu te praegu ütlesite. paljude inimeste loogikaga ütleks, et te soovite rahu luua relvade abil nii et siin on vahe sõnade peaceful ja tsiviil kasutamisel. ma küll austan teie arvamust, kui te niimoodi seda asja näete, aga sellegipoolest ma leian, et me peame olema ausad. Allora, per concludere la com-. no nii, ja siis kokkuvõtteks annan ma sõna komisjoni esindajale ja siis teeb kokkuvõtte raportöör. suur tänu. me oleme enam-vähem tekstiga praegusel kujul rahul. tahaksin lihtsalt ühe märkuse teha, mis puudutab muudatusettepanekut number kaks, kus öeldakse tõesti, et Galileo jääb tsiviilkontrolli alla, on tsiviilotstarbeline süsteem kuid operatiiveesmärkidel võib teda missioonides kasutada. sellega ei ole mingisuguseid probleeme, kui on vaja seda ÜJKP missioonidel kasutada. nüüd, kui parlament nõuab, et tema nõusolekut on vaja ÜVJP missioonidel kasutada, siis meie arvaksime, et võib-olla eh, mm, siis rakendaksime pigem seda ühis, ühistegevuse valemit, kus on vaja nõukogu, see tähendab liikmesriikide nõusolekut, aga muidugi see vajab veel täpsustamist. Euroopa Komisjon kavatseb ka väga varsti juba avaldada oma otsuse projekti koostöös nõukogu ja parlamendiga ligipääsule GBRS-süsteemile, ja kindlasti seda võib täiendada siis selle ühistegevuse mehhanismiga, millest ma rääkisin. aga punktis neli võib-olla oli originaaltekst äh, parem kui, äh, kui muudatusettepanekutega, siis meie arvates ta võiks jääda selliseks, nagu ta oli. tänan. suur tänu härra esimees, ma tahaksin nüüd kõiki tänada kommentaaride eest, sõnavõttude eest. selge on see, et kuue kolleegi lähenemine on meie omast täiesti erinev. Galileo eesmärk peab olema minu arvates garanteerida Euroopa Liidu sõltumatus aga nüüd äh, tsiviilaspektist rääkides, siis äh, minu arvates peab äh, Galileoga siiski saama toetada Euroopa Liidu missioone. kuue aga ütleb meile, et üks Euroopa Liidu operatsioon, näiteks Atalanta, peab sõltuma täielikult Ameerika GPS-i süsteemist. mina arvan, et meie seas ei ole ju naiivikuid keegi ei saa seda aktsepteerida, et äh, Euroopa Liidu IVJP operatsioonide puhul kasutab, kasutatakse Ameerika navigatsioonisüsteeme. ma ei tea, vahel nad toimivad, vahel mitte, meie seisukohad on aga minu arvates täiesti selged, me peame jääma neile kindlaks. nüüd äh, härra Kaaleri muudatusettepanek number üks. alguses ma mõtlesin, ma võiksin seda toetada, aga siis äh, pärast kõnelusi komisjonis ja kõnelusi teiste kolleegidega arvan, et kõik kriteeriumid peavad olema paigas ja kui kõik on üksikasjalikult läbi äh, vaadatud talle, siis saab otsustada ka, kuidas sõjaline, Galileo sõjaline kasutus äh, kujuneb. seega praegu ma arvan, et ma seda nu-, number viite ei saa toetada. suur tänu, tuletan siis meelde, et homme toimub hääletus ja raportöör ehk siis enne seda koordineerib veel muudatusettepanekute täpsustamist ja järgmine päevakorrapunkt puudutab läbirääkimisi ja partnerluslepingut Türkmenistaniga. tuletan teile meelde, et kahe tuhande üheksandal aastal sõlmis Euroopa Liit vahekokkulepe, osalise kokkuleppe Türkmenistaniga, mis puudutas peamiselt kaubavahetust, aga ka see seati kahtluse alla, sellepärast et tegemist on seostatud inimõigusi. teiseks, meil on olemas partnerluse koostööleping, see on palju laiem ja, ja sellel on ka eh, poliitiline aspekt. igal juhul soovitatakse Euroopa Liidul nii kiiresti kui võimalik lepingu, leping siiski sõlmida me kardame, et Kesk-Aasia vabariigid langevad tagasi nõukogudeaegsesse perioodi ja seetõttu eh, on vaja kiiresti tegutseda ja nüüd kolleeg Nikolai. suur tänu. toetan neid järeldusi, mis teiegi tegite olen jõudnud nendeni muidugi täiesti teadlikult, mõistan, et täna on võib-olla Türgmenistani olukorda arvestades meie seisukohad muutunud. samuti oli mul kaks nädalat tagasi võimalus eh, ka Türgmenistanis käia ja pean nüüd endale tuhka pähe raputama, sellepärast et äh, enne mul oli väga negatiivne ettekujutus Türkmenistanist selle info põhjal, mille, äh, mille, mida ma olin saanud, aga ma tahaksin öelda, et Türkmenistan ei ole enam see vabariik, mida juhtis Niazov, nii nagu äh, siin meie infotoimikutes on ka esitatud Türgmenistan on asunud äh, riigi moderniseerimise teele, aga muidugi aastalikus vaimus. Äh, aga seda tuleb arvestada, sest seal on hoopis teistsugune kultuur. kohtusin Ashabadis ka liikmesriikide saatkondade esindajatega, ÜRO, OSCE äh, missioonide esindajatega, eri, ÜRO eriesindajaga ning samuti kohtusin ka äh, Türkmenistani kõrgete ametnikega, parlamendi asepresidendiga, kes äh, olid väga huvitatud koostöölepingu sõlmimisest Euroopa Liiduga. ja lubage mul nüüd äh, rääkida eelkõige nendest äh, küsimustest, mis on seotud inimõigustega. ühtegi struktuuri rahvusvahelist organisatsiooni ei ole täheldanud viimase kahe aja jooksul tõsiseid inim-, inimõiguste rikkumisi ning minu meelest kui need inimõiguste rikkumised siiski ka äh, toimuvad, on, on need tulenenud eelkõige ebapiisavatest inim, inimressursside jaotusest, näiteks kohtusüsteemis, räägin ka siinkohal korruptsioonist, aga selliseid rikkumisi, mis kodaniku põhivabadusi ja õigusi piiraks, ei ole. mis olid kahjuks levinud Njazovi režiimi ajal. seega see, mis toimus minevikus, on, vajab siiski veel selgitamist, aga nüüd alus, ainus lahendus äh, Türkmenistani demokraatlikuks arenguks on inimõiguste austamine, muide Ašabadis on isegi vastav inimõiguste institutsioon äh, loodud, nad on äh, ratifitseerinud ka kuusteist ÜRO konventsiooni, kaasa arvatud lapse õiguse konventsioon, naiste õiguste kaitse konventsioon ja nii edasi. Türkmenistan on väga aktiivne selles valdkonnas, nad on valmis äh, finantseerima mitmeid projekte Euroopa Liidu kaasabil, muidugi äh, Euroopa Maja äh, ka koostöös. muide, nad on väga avatud demokraatlikele struktuuridele. ühest küljest on Euroopa Maja avatud Ashabadis mis aitab inimõiguste olukorda ka jälgida, aga eh, teisest küljest eh, rääg-, ma räägin ka, et, et, et sellest, et eh, Türkmenis, türk-, türkmeenid on, on väga altid Euroopa vastavaid kogemusi rakendama, nad on huvitatud sellest, samuti on tähtis, et karistusõigustik, haldusõigustik tsiviilõigustik oleks paigas ja vastaks Euroopa Liidu kriteeriumidele. nüüd poliitilisel tasandil on tegemist üheparteilise süsteemiga, presidentaalse vabariigiga, vastavalt siis Aasia vabariikide traditsioonidele, aga hiljuti loodi ka eh, eh, põllumeeste partei, mis ilmselt Äh, tagab tulevikus ka mitmeparteisüsteemi äh, olemasolu riigis. majandusolukorrast kõneldes pean äh, tunnistama, et Türkmeenia lähenemine praegusele olukorrale ressursside puudusel oli väga huvitav. nimelt räägiti seal sotsiaalsest lepingust, mille peavad sõlmi, sõlmima riigijuhid just küljest ning äh, siis rahvasaadikud teisest küljest. Nende valimisseadus vastab meie nõudmistele, meie standarditele ja selline lähenemine, niisugune demokraatlik filosoofia, eh, mida ma siis kohtasin Turkmenistanis, eh, on aluseks sotsiaalsele või ühiskondlikule kokkuleppele mis näiteks äh, võimaldab äh, tasuta ligipääsu veele kodanikele, ligipää-, peab tagama ligipääsu elektrile, gaasile ning need, kellel on äh, sõidukid, saavad tasu, garanteeritult sada liitrit autokütust kuus. Nende keskmine sissetulek on kakssada kuni kolmsada dollarit kuus, see võib-olla selgitab ka, miks äh, seal on ainult üks telekanal ja äh, miks ei ole üle saadud isikukuultuse aegadest, kodanikud aktsepteerivad praegust olukorda kindlasti, muidugi meedia ei ole päris vaba, äh, meediat kontrollib ikka veel riik ja ikka veel ei saa muide ei ole veel erainvesteeringuid meediasse tehtud, välja arvatud siis muidugi nüüd BBC äh, kohalolek, mis, äh, mis ehk soodustab ka nüüd äh, nende infokanalite reformi. nagu juba rääkisin, inimressurssidest on puudus, vähe, väga vähe on ülikoole, enamus neist on ikkagi veel või töötavad ikkagi veel Nõukogude süsteemi järgi. Neil on küll partnerlussuhted Euroopa ülikoolidega, aga nad on muide huvitatud palju tihedamatest sidemetest, mis aitaks neil ka otstarbekamalt võib-olla inimressursse kasutada. jätkuvast dialoogist kõneldes siis ei huvita meid kindlasti mitte ainult energia, vaid ikkagi ka demokraatlikud äh, standardid, mida tuleb respekteerida. seetõttu olen huvitatud teie ettepanekutest, sest me kõik soovime, et me jõuaks elujõulise lahenduseni, et raport äh, võimaldaks äh, Euroopa Liidul Turkmenistaniga kokkuleppe sõlmida. suur tänu! La ringrazio per eh, questa sua sintesi. Suur tänu selle kokkuvõtte eest. mul on väga pikk äh, nimekiri sõnasoovijatest. ma meenutan teile, et tegu on esimese aruteluga ja meil ei ole ka töödokumenti ja sellele ühesõnaga järgneb ka järgnev arutelu. ja siis me saame ka arutelu põhjalikumalt pidada. sooviksin tähelepanu pöörata ka sellele, et meil on veel üks päevakorrapunkt äh, päevakorras ja see puudutab meie delegatsiooni reisi Iisraeli ja äh, Lähis-Idasse. nii et kes soovib sõna võtta, siis ma paluksin, et te teeksite seda ühe minutiga. vastasel juhul me läheme oma tööajast üle. härra Nilsson ja siis proua Lösing. mikro mina olen samuti inimõiguste allkomisjoni liige ja äh, mina ei ole äh, Türkmenistani kõrgeid ametnikke koht-, kohanud, aga ma koht-, olen kohtunud selle regiooni vabaühenduste ning rahvusvaheliste vabaühenduste ähm, esindajatega, seetõttu mina ei jaga üldsegi proua Nikolai arvamust inimõiguste kohta ühest küljest ütlete, et see on, see Türgistani režiim äh, järgib demokraatlikult filosoofiat ja on peaaegu eeskujuks aasialikule demokraatiale, mis on naeruväärne. inimõiguste ja kodanikuvabaduste puhul on oluline, on olukord täiesti katastroofiline. ma ei saa ühe, ühe minutiga kõike siin ära öelda, aga kahjuks inimõiguste olukord Türkmenistanis on praegusel hetkel ikkagi eh, üks kõige hirmsamaid. režiim on väga repressiivne maailma standardite järgi võttes. kahjuks ei ole ka mingisugust progressi, mingit edasiminekut saavutatud inimõiguste olukorra parandamisel, olukord on liiga halb. me ei saa öelda, et, et kokkulepe ettekaandel eh, kõik on hästi saagi, sest me tahame nagu kogu aeg gaasi saada. suur tänu. suur tänu, härra esimees, ma sooviksin kõigepealt äh, mainida seda nime küsimust, te ütlesite küll äh, Lösing, aga te nimetasite mind härra Lösinguks ja, ja ka rääkisite, kõnetasite kõiki teisi äh, naiskolleege härrasid, nii et ma sooviksin siiski meenutada teile, et siin on ka ähm, naiskolleege siin parlamendis, nii et ma paluksin, et te naisterahvaid siiski nimetatakse, kõnetaksite tiitliga proua. nüüd siis, mis puudutab äh, minu infot, siis see, seegi kinnitab, et inimõiguste olukord äh, Türkmenistanis ei ole tegelikult väga suurel määral paranenud, korruptsioon valitseb endiselt ja ma sooviksin rõhutada ka seda, et väga selgelt öeldi, et äh, meediavabadust ei eksisteeri. kui ma äh, näiteks käisin Venezuelas, siis äh, seal räägiti sellest, äh, kui kohutav riik see on, sellepärast et seal ei ole üldse meediavabadust, kuid siin seda praktiliselt ei mainita. nüüd, kuidas saab Euroopa Liit seda lepingut sõlmida ja, ja mis kasu sellest meil on ja siin mul piisab vaadata ainult maakaardile nüüd, kes mis kasu sellest saab, siin räägiti gaasitarnetest ja nüüd ma sain teada, et järgneva kümne-viieteist aasta jooksul äh, tegelikult mingisuguseid torujuhtmeid äh, ähm, Euroopa Liit Turkmenistanist äh, tulemas ei ole, aga Hiina Venemaa ja ka Iraan on vastavaid lepinguid Türkmenistaniga sõlminud, et võib-olla sellised geostrateegilised äh, kaalutlused on siin esiplaanil selle lepingu sõlmimise puhul ja ma vaatan ka, et Türkmenistan on, äh, piirneb erinevate konfliktipiirkondadega. ja ma sooviksin teada, kas äh, selle lepingu osaks saab olema ka põgenike tagasipöördumise leping. E, e, e, suur tänu. mina ei tahaks alustada eh, praegu suurt eh, diskussiooni ma nimetasin teid lugupeetud eh, parlamendisaadikuks, eh, ma ei öelnud teile eh, ei proua ega härra, ma näen, et te, te olete naiskolleeg ja sellepärast ma kasutasingi niisugust neutraalset pöördumist, mis sobib nii meestele kui naistele. järgmine kõneleja, suur tänu ma jätkan nüüd poola keeles ähm,. härra esimees, mind üllatab see, et te palute meil rääkida äh, lühidalt, sest tegelikult me pidime juba alustama seda arutelu üheksakümne minuti eest ja mina istusin siin ja ootasin seda kogu aeg. mina olen olnud äärmiselt kannatlik eelmised kõnelejad, kes eelmistel aruteludel sõna võtsid, eh, ei saanud üldse noomida. mina olen eh, sotsiaaldemokraatide variraportöör ning eh, ma ütlen, et mina küll ühe minutiga hakkama ei saa. see teema, mida me praegu käsitleme, on tunduvalt laiem kui ainult üks maa. ma vaatasin kõiki dokumente, ma vaatasin kõiki poliitikaid mida Euroopa Liidus on hiljaaegu formuleeritud selle maa suhtes ning siin räägitakse igal pool Euroopa Liidu poliitikatest Kesk-Aasias. ja kõigepealt eh, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et eh, kakssada nelikümmend inimest said eh, Eh, Kirgistanis hiljaaegu surma ja või, või siis Turkmenistan, neid ei ole ju võimalik eh, ühe vitsaga lüüa, eh, sest komisjon ei ole selle kohta esitanud mingeid uurimusi ega andmeid, sellepärast me peaksime tulema tagasi selle teema juurde siis, kui meil on olemas raporti eelnõu. me peame hindama olukorda Türkmenistanis tegema seda eh, komisjoni eh, dokumendi alusel. praegusel hetkel toimuvad Türkmenistanis dramaatilised muutused ning meie kogemused selle komisjoni liikmena ütlevad meile, et me peame toetama kõike positiivset selleks, et eh, riigijuhid äh, Eh, läheksid õiges suunas eh, tegemist on postsovjetistliku riigiga, eh, muutused on tohutud. ja me ei saa suhtuda asjasse nii, et me kas kiidame heaks või ütleme ei. kui tegemist on muutustega, siis me peame leidma niisugused töövormid, kus Euroopa Liit saaks toetada positiivseid muutusi. seega mina arvan, et äh, kui praegused äh, riigijuhid viitavad äh, teatud pluralismile, siis see ei tähenda seda, et nad on täiesti selja pööranud pluralismile nii et, et parem on, eh, kui nad teevad midagi ja meie eh, toetus peaks aitama neid. sellepärast eh, tulgem selle teema juurde tagasi, kui komitee on korralikult aruteluks ette valmistatud. ja tehkem seda nii, et me ei peaks ootama veel kuus kuud. me peaksime selle tööga valmis saama niipea kui võimalik järgmisena kolleeg Šimanski. E, suur tänu, Kesk-Aasia viis vabariiki ei ole inimõiguste kaitse osas liidrid, seal pole midagi uut. kui me nendele esitame väga selgeid nõudmisi, samasuguseid nõudmisi nagu tulevastele liikmesriikidele, siis ärgem üldse nendega eh, rääkigemgi, tulgem Kesk-Aasiast ära ja ongi kogu lugu, sest mitte ükski nendest eh, riikidest ei suuda täida neid tingimusi tulevikus. Eh, piirkond on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liit peab olema seal eh, rahvusvahelisel kohal. meil ei ole palju aega, sellepärast et Vene mõju on seal väga suur. kui me tahame nendega soov, sõlmida mingisugused majandussuhted, siis me peame tegema seda kiiresti ja eh, mida rohkem me räägime pluralismist, milline see eh, näeb välja Turkmenistanis, siis me lihtsalt raiskame aega. sellepärast Eh, ma, me peaksime küsima, kuidas oleks võimalik arendada majandussotsiaalseid suhteid eh, Kesk-Aasiaga ja eh, kas me suudame oma väärtusi sinna viia või mitte kui me arendame vabakaubandust selle piirkonnaga, siis me samamoodi edendame demokraatiat Eh, õigusriigi ja nii edasi, sellepärast olen mina eh, väga optimistlik, meil on vaja realistlikke suhteid. Leek Koomes. Um, suur tänu ma arvan, et me tõepoolest peame kõigepealt tutvuma tekstiga. praegusel hetkel ma ütlen nii, et E, mina ei ole nii positiivselt meelestatud nagu kolleeg raportöör. ma muidugi saan aru, et meie e, arusaamised on erinevad, kuid siiski mina arvan, et ükstaskõik kui oluliseks me ei peaks ka energiaküsimust silmi eh, kinni, me ei saa pigistada silmi kinni inimõiguste olukorra eh, ees, demokraatia olukorra ees Turkmenistanis. ka mm, mina e-, ei ütleks seda, et ühe par-, et üheparteisüsteem on mingisugune Euroopa traditsioon Eh, ma ütleksin pigem, et see on halb Euroopa traditsioon, sest ka mina olen elanud eh, diktatuuri ajal. see meenutab mulle lihtsalt eh, Nõukogude aega Euroopas ja sellepärast ma arvan, et ei ole küll võimalik rääkida heast Euroopa traditsioonist, kui sealsamas kõrval on meil kas Indoneesia või India siin on tõepoolest äh, probleem suhtumisega asjadesse ja arusaamisega asjadest suur tänu, kolleeg Koomes. ja nüüd äh, raportööri lühikokkuvõte. suur tänu, ma äh, tuleksin tagasi proua Kommersi juurde. jah, totalitarismi, totalitaarsete režiimide vastu tuleb äh, võidelda igal pool. siin ei ole tegu mingisuguse Ähm, Aasia moodi üheparteilise mudeliga, vaid äh, oluline on, et parlamendis on äh, esindatud ka opositsioon. jah, Afganistan ja Turkmenistan on äh, oma geograafilise asendi tõttu teineteisega vägagi seotud siin on, nende riikide vahel on olemas ka mm, otsene eh, tarnekoridor. kas siin on tegu nüüd eh, optimistliku või pessimistliku optsiooniga, siis ma arvan, et me ei saa kõike vaadata mustvalgelt. ja ma tuleksin siin tagasi ka inimõiguste küsimuse juurde on hästi informeeritud allikaid, kes meeleldi alati rõhutavad ähm, kahe vahistatu äh, juhtumit, kes on äh, Afganistani äh, kinnipidamise asutuses. me peame täpselt siiski vaatama, kellelt me saame oma infot kohapeal on olemas ju saadikud, on olemas Euroopa Majas esindaja, nii et me peame tõesti väga täpselt vaatama, kellelt me infot saame riigi olukorra kohta. nii et me peame realistlikult lähenema sellele teemale, sellele riigile, kui me aga alati keskendume ainult negatiivsetele punktidele, igalt poolt leiab negatiivseid äh, punkte, igalt poolt leiab selliseid asju, mida võib kritiseerida. aga äh, sellega tuleb vaadata, kas me mitte ei toeta see oma negativismiga neid, kes äh, seda olukorda soovivadki keerulisemaks muuta. suur tänu ja nüüd viimane päevakorrapunkt. Ahveti TV ja eelarvekomisjoni ühisdelegatsiooni äh, visiit Iisraeli ja Palestiinasse. protseduuriline küsimus. suur tänu palun äh, lükake see arutelu edasi. Te teate, et äh, äh, sellel delegatsioonil oli seoses delegatsiooni koosseisu ja programmi koostamisega probleeme, et seal oli väga palju poleemikat, me peaksime seda pigem vältima ja sellega on seotud ka äh, TV-komisjoni ja ahvetikomisjoni juhatus. ma arvan, et äh, see arutelu peaks siiski aset leidma mm, härra Albertini komisjoni esimehe juuresolekul, nii et me saaksime äh, arutada täies, täies äh, rahus selle visiidi üksikasjadele. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna võtta selle punkti kohta, härra Begenin? see oli küsimus teile, kas te soovite, kas te soovite praegu sõna võtta, palun? palun, härra Vigenin. Uh, äh, härra Vigini, lisaks sellele, mida ütles härra Bensini, ma arvan, et meil on aega ainult kümme minutit. see külaskäik oli äärmiselt oluline, äh, seda enam, et äh, olid ka teatud arengud, mis järgnesid sellele visiidile ja milliseid järeldusi me siis võime teha? see on oluline teema, sellepärast tõepoolest ma ütlen, et lükakem selle, see arutelu edasi. härra Vaigel, sama teema. mina tahaksin toetada eh, seda kahte ettepanekut. oleks tõepoolest väga halb, kui me ei kasutaks ära seda delegatsiooni ja seda suurepärast raportit selleks, et tõsisemalt ja sügavuti arutada neid sündmusi, mis toimusid delegatsiooni visiidi eelajal ja järel. kas te tahate samal teemal sõna võtta, palun? tahaksin lihtsalt nõustuda teistega, olin delegatsiooni liige, kes ja käisin ise kaasas ja tõesti, ma sooviksin, et eh, seda teemat arutataks eh, kunagi hiljem, sest eh, ega meil palju inimesi kohal ei ole ja tõlki, tõlge ka varsti läheb ära kas teil on samad argumendid, palun? ma olen nõus tõesti eelöeldu, öelduga, me tahame, et väliskomisjoni esimees oleks siin, et me saaksime oma äh, seisukohti arutada temaga ja äh, tõesti, võib-olla saaks seda arutada homme hommikul või pärastlõunal või ma olen nõus teiste, teiste kolleegidega ja olen valmis erinevateks variantideks kas sellel teemal veel keegi soovib sõna võtta? no hea küll siis. ütleme siis nii, et äh, kõigepealt on võimatu seda raportit arutada väljaspool erisessiooni või, või, või juuli või enne juulikuud, lihtsalt meie, meie päevakava on nii tihe, aga kui te soovite härra Albertini kohalolekut, siis nii olulise missiooni puhul võib raportit ju arutada kellega tahes Äh, kui koosoleku juhataja on olemas. ega institutsioonilisest seisukohast ei ole oluline, milline isik äh, juhatab koosolekut, kas härra Albertini või mina või mõni teine aseesimees, sellel ei ole tähtsust. kui äh, peab arutama aruannet sündmuste kohta niikuinii nii esitatakse aruanne komisjonile, mitte esimehele. seetõttu lükkan härra Panseri ettepanekut tagasi, aga võimalus seda raportit arutada jääb kindlasti veel juulikuus või siis tuleb erikoosolek kokku kutsuda, aga seda tuleb teha administratsiooniga. suur tänu, härra esimees, ka mina olin selle delegatsiooni liige ja meil toimub igasugustel teemadel ist-, istungeid ja eriistungeid ja arvestades sündmustega Iisraeli Iisraelis viimasel ajal ja ka seoses ka sellega, et äh, Saksamaa suursaadik näiteks ei saanud äh, Gaza sektorisse minna, siis me peame arvestama ka sellega, et siin ei olnud tegu mingisuguse pisikese delegatsiooniga, vaid siin oli tegu väga kõrgetasemelise delegatsiooniga, kus osalesid kolm komisjoni. ja isegi, kui härra Albertini ei saa praegu siin äh, füüsiliselt kohal olla, siis tema on ju ka komisjoni liige ja ma pean ütlema, et tema kiri enne visiiti ja ka tema avaldused olid kõike muud kui äh, abistavad. nii et tema võiks siiski õppida üht-teist äh, sellest äh, sündmusest ja ja ma leian, et oluline on see, et, et ta oleks kohal sellisel äh, arutelul. sellepärast, et oleks tore ka, kui me kutsuksime kohale ka teised, äh, teiste komisjonide liikmed, kes olid samuti delegatsiooni liikmed. sellepärast, et vastasel korral äh, meie arutelu ei vääri ei Iisraeli, Palestiina ega selle koja huvide kaitsmist täna. Tanki. Ha chiesto di intervenire ancora l'onorevole suur tänu. härra Panseri soovib veel kord sõna. siin ei ole tegu mingisuguse menetlusliku probleemiga, härra esimees. Te võite küll, te võite lihtsalt öelda, kas äh, see on korras, kas, äh, kui härra Albertini on siin või ei ole. aga kui mitu komisjoni liiget nõuavad, et see oluline arutelu leiaks aset komisjoni esimehe juuresolekul, siis see peab ka niimoodi toimuma. me võime nüüd loomulikult otsustada nüüd, mida me teeme ja ka arvestades ajakava, ma arvan, et on, on võimalik, peab olema võimalik järgmisel nädalal üheks tunniks kutsuda kokku ahveti komisjon, et me saaksime öö, anda hinnangu sellele delegatsiooni visiidile suur tänu, kas keegi soovib veel sõna võtta selle teema osas? härra Vaigel, palun. suur tänu, härra esimees. mina ütleksin, et eh, ettepanek, et härra Albertini peaks kohal olema, see ei ole võib-olla kõige olulisem see, et seda raportit ähm, korralikult arutada ja et peaksid kohal olema ka teiste komisjonide äh, liikmed, äh, siis see ei ole probleemiks, probleemiks on see, et äh, me peame, vaatame üle prioriteedid siin komisjonis, see on ju naeruväärne, kui nii oluline küsimus selle arutelu leiab aset koosoleku lõpus ja mina toetan ettepanekut, et me seda arutelu peaksime teisel ajal. me ei tohiks äh, blameerida äh, oma komisjoni seeläbi, et me väga vaidlustatavaid otsuseid äh, võtame vastu me juba blameerisime ennast enne sellest Lähis-Ida reisi, me ei tohiks seda tegevust korrata, tänan. suur tänu, nüüd vaatame asja praktilisest küljest. praegu on koosoleku aeg läbi ja seetõttu meil ei ole isegi enam võimalust seda raportit äh, käsitleda. demokraatia põhjustel tuleb öelda, et äh, komisjoni liikmed on äh, siin iseseisvalt oma otsustes ja seetõttu, kas te olete selle poolt või vastu, et, et see mm, külaskäigu arutelu lükatakse edasi me peame loomulikult ka äh, nõu pidama oma sekretariaadiga ja arvestama ka oma ajakavaga. ma olen samuti veendunud sellest, et äh, olenemata sellest, äh, kes koosolekut juhib, see arutelu peab aset leidma, igal juhul teie olete iseseisvad oma otsuses, nii et eh, kes toetab seda, et see raporti käsitelu edasi lükatakse? palun andke käega märku, tegu on formaalsusega, aga siiski me peame seda otsustama, kes on vastu, kes on erapooletu. see eh, arutelu peab aset leidma juulikuus või siis me peame panema, leidma koha oma ajakavas eriistungile. härra Pigenin, mina pakuksin välja, et me arutaksime seda küsimust kolmapäeval et siis me saame ka vaadata, millal me saame oma ajakavasse selle arutelu panna. suur tänu. jah, tõesti, laiendatud juhatuse koosolekul me vaatame, millal see arutelu aset leiab. suur tänu kolleegidele, suur tänu